kallid kolleegid, tere tulemast meie volinike kandidaatide kuulamisele, volinikukandidaadi kuulamisele, kes hakkab vastutama kliima eest. tervitan kolleeg Hedekoordi meie komisjoni tulemast. ma arvan, et me oleme juba tuttavad töökorraldusega. tere tulemast Herbert Roilile siia komisjoni. tere tulemast kolleegidele Transpordikomisjonist, samuti kolleegidele ITRE komisjonist. nii et, et meil on siin erineva, kolm erinevat komisjoni esindatud. meil on äh, aega kolm tundi ja selle kolme tunni jooksul tahab parlament saada ülevaadet sellest, Äh, kas kandidaat on pädev oma ametikohal töötama, kas ta on pühendunud Euroopale, kas ta on isiklikult äh, sõltuv, kas ta suudab oma ülesannetega toime tulla ja samuti püüab parlament hinnata siis äh, isiku pädevust kas ta suudab oma sõnumit edestada, kas ta on hea suhtleja, sest see on midagi, mis on äh, väga oluline poliitikute jaoks ja Euroopa poliitikute jaoks eriti. Need on need äh, reeglid ja suunised, mis me oleme endale paika pannud äh, volinikukandidaatide hindamise osas niisiis eelmise, järgneva kolme tunni jooksul me peame reeglitest kinni pidama, ma olen täiesti kindel, et olete nendest reeglitest teadlikud, meil on väga tihe ajakava, millest me üritame kinni pidada. proua Helgaardil on äh, kümme minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks ja äh, siis äh, küsimused, üks minut küsimuse kohta, kaks minutit vastuse kohta, nelikümmend viis sekundit täiendav küsimus ja üks minut vastuseks täiendavale küsimusele ja kui te kohal ei ole, kui teie küsimuse esitamise aeg tuleb, siis te kaotate õiguse küsimust esitada ja ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et täiendav küsimus peab puudutama samuti eh, sada, sama teemat, mida esimene, esimenegi küsimus, te ei saa teise küsimusega alustada eh, uut teemat. sellisel juhul ma lihtsalt keelan teise küsimus, teisele küsimusele vastamise ära. niisiis, proua Hedegaard, ma loodan, et te olete Kopenhaageni maratonist juba toibunud, ma ise olin ka seal, terve nädal oli ilm väga külm. ja kogu üritus oli äärmiselt stressirohke, kuna tulemused olid pettumus valmis, pettumust valmistavad. Teie pidite seal täitma erinevaid äh, rolle ja nüüd äh, on teid siis määratud äh, kliimategevuse volinikukandidaadiks Äh, te hakkate töötama kahekümne seitsme liikmesriigi viiesaja miljoni inimesega. Te teate, et Euroopa Parlament on viimastel aastatel olnud katalüsaatoriks äh, kliimaaalaste seadusand-, õigusaktide osas niisiis meie siin kojas äh, esindame kodanikke, kes usuvad, et äh, kliimaga tegelemine on äärmiselt oluline ja ma loodan, et järgneva kolme tunni jooksul te näete, et me võtame seda asja tõesti väga tõsiselt ja soovime siin vallas mingeid edusamme saavutada. niisiis äh, loodetavasti me äh, loodetavasti annate te meile uut äh, lootust Mehhiko kohtumiseks, arvestades seda pettumust, mis meid tabas ähm, Kopenhaagenis. me tahame teada, millised uued algatused on Euroopa Liidul plaanis, me teame, mida me oleme juba äh, otsustanud, aga kas see kõik on piisav? me tahame teada, mida te üritate saavutada ja kuidas teie portfellisse kuuluvad küsimused seonduvad teiste äh, volinike portfellisse kuuluvate küsimustega. niisiis, proua Hedego, teil on praegu aega kümme minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks, teil on sõna. aitäh, äh, eesistuja, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, miks me üleüldse poliitikaga tegeleme? ma arvan, et me tegeleme poliitikaga sellepärast, et me usume, et on võimalik asju muuta. Äh, vaatamata meie erinevatele seisukohtadele ja ideedele, on meil üks ühine kalduvus. me soovime, et homme oleks midagi erinev sellest, äh, nagu asjad on täna ma arvan, et järgmise viie aasta jooksul on meil Euroopa Liidus üsna paljugi muuta kui me seda ei tee, siis on oht, et me jääme poliitiliselt, majanduslikult ja strateegiliselt maha kahekümne esimese sajandi maailmas. minu esimene eh, teadlik poliitiline samm leidis aset tuhande üheksasaja seitsmekümne teisel aastal, kui ma panin oma klassiruumi seinale posteri, kuhu oli kirjutatud hääletage jah Euroopa ühenduse osas. minu klassijuhataja võttis selle küll kohe maha, aga ikkagi hiljem, tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal, olles noor parlamendisaadik, propageerisin ma jah-häält, kui toimus referendum ühtse Euroopa akti osas. loomulikult me peame tugevdama Euroopa koostööd Äh, hiljem, kui toimusid, toimus Maastrichti ref, lepingu referendum, siis ajakirjanikuna kirjutasin reportaaže selle kasvava skeptitsismi kohta, mis inimestel Euroopa suunal oli. ja seetõttu olin ma väga rõõmus, kui kümme aastat hiljem toimus ajalooline laienemine, mis veel kord tõestas, et on vaja tugevat Euroopa Liitu. ja viimase viie poole aasta jooksul, olles keskkonnaminister ja kliima- ja energiaminister, olen ma otsesest allikast kogenud, kui palju me võime ühiselt saavutada tegelikult äh, olen ma tihtipeale suutnud Euroopa Liitu kasutada selleks, et äh, oma koduriigis midagi ära teha Äh, mul on olnud võimalus teha koostööd parlamendisaadikutega REACH-i au, autode, laevade küsimuses ja oktoobris kaks tuhat kaheksa tulin ma siia kliimakomisjoni selleks, et saada äh, teie äh, seisukohad teada enne Bosnani kohtumist. nii et, et ma hindan väga teiega tihedat koostööd ka asjade muutmise varases staadiumis juba ja kui te lubate mul töötada Euroopa Liidu esimese kliimameetmete volinikuna, siis ma olen täiesti kindel, et mul läheb endiselt vaja teie abi, teie mõtteid selleks, et meie ambitsioonid oleksid võimalikult kõrged. niisiis, kuidas eh, tahaksin ma eh, Euroopat muuta järgmise viie aasta jooksul? ma sooviksin, et viie aasta pärast oleks Euroopa, mis on kõige kliimasõbralikum piirkond kogu maailmas ja mis on elavaks tõestuseks selle kohta, et kliimasõbralikesse ja energiatõhusatesse tehnoloogiatesse investeerides ei kaotata majanduslikus mõttes, vaid võidetakse kui viis aastat tagasi oleksin ma teile öelnud, et kahe tuhande üheksandal aastal vaatamata ajaloolisele majanduskriisile on kliimamuutused endiselt rahvusvahelise tegevuskava, rahvusvahelises tegevuskavas kõr-, kõrgel kohal, isegi, isegi sel määral, et sada kakskümmend riigi- ja valitsusjuhti tulevad Kopenhaageni kliimakonverentsile, siis te tõenäoliselt ei oleks mind uskunud ja kui ma oleksin teile öelnud, et äh, kõik äh, suurimad saastajad ja USA istuvad sama laua ääres ja tunnistavad, et nad vastutavad selle eest ja et see kahe kraadi eesmärk on kõigile vastuvõetav, siis te oleksite arvanud, et ma lihtsalt unistan. jah, loomulikult ma olin äh, pettunud, et Kopenhaagenis ei pandud paika siduvaid eesmärke. kahtlemata tuleb veel väga palju tööd ära teha aga viimaste aastate jooksul on siiski ka palju muutunud. Euroopa Liit on mänginud äärmiselt olulist rolli muutuste ettevalmistamisel, eh, ka avaliku arvamuse ja teadlikkuse muutmisel. niisiis, järgmised viis aastat võivad samuti tuua olulisi muutusi ja mitte ainult kliima pärast, vaid ka sellepärast, et kui me kõhkleme, eh, kui me viivitame, siis eh, jääb Euroopa kaotajaks, Euroopa kaotab majanduskasvu, töökohti, jõukust. kas meil on rahvusvaheline kliimakokkulepe või ei, Hiina tegutseb ja Hiina tegutseb väga-väga kiiresti. USA on äh, sõnumist aru saanud ja samuti tegutseb kiiresti energiatõhususe ja tehnoloogia vallas, nagu ka Jaapan, Brasiilia, Lõuna-Korea. teisisõnu, äh, Euroopale on esitatud väljakutse niisiis, Euroopa peab ennast kokku võtma. me peame tegema ühiselt tööd, kui me seda ei tee, siis me kaotame. ja kui me ühiselt koostööd teeme, siis meil on võimalus võita äh, äh, ressursside säästmine tähendab raha säästmist tulevikus, kus äh, minu lapsed on minuvanused, on maa, maailmas üheksa miljardit inimest ja kõik tahavad elada head elu, seega ressursid muutuvad üha kasinamateks ja järelikult ka üha kallimateks ja kui me investeerime jätkusuutlikusse tulevikku, siis valigem sellised lahendused, mis on kasulikud nii kliimale, energiavarustuskindlusele kui ka töökohtade loomisele. tooksin teile lihtsalt ühe näite kui Euroopa toodab intelligentsemat ja energiatõhus, intelligentsemaid, energiatõhusamaid sõidukeid kui teised, siis ei ole see kasulik ainult meie kliimale ja keskkonnale, see vähendab ka vajadust äh, importkütuste järgi ning äh, muudab äh, tõenäolisemaks ka töökohtade kindlustamise mõned ütlevad, et me ei saa seda endale lubada, mina ütlen, et me ei saa selle mittelubamist endale lubada. ja seetõttu me peame lülitama kliima kõigisse asjakohastesse poliitikavaldkondadesse. selleks, et seda saavutada, teen ma tihedat koostööd äh, teiste volinikega, kes vastutavad transpordi, teadusuuringute, põllumajanduse, energia, tööstuse arengu eest ja loomulikult teen ma koostööd keskkonnavolinikuga. härra Tiimas äh, oli komisjonis äh, üks hääl keskkonna nimel. mina ja härra Potočnik koos omaksime juba kahte häält volinike kolleegiumis. aga kogu volinike eh, kolleegium eh, eh, peab suutma ellu viia härra Barroso poliitilised suunised järgmiseks mandaadiks. Lissaboni strateegia järeltulijal peab olema sellise, selliseid stiimuseid, mis esendavad madala süsinikuga keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, ressursse, mida eraldatakse teadusuuringutele, tuleb suurendada. on ütlematagi selge, et ma viin ellu kliima- ja energiapaketi äh, koos kõigi nende teiseste õigusaktidega, mis on vajalikud, aga äh, meil tuleb teha palju rohkem kui me näiteks reformime põllumajandust, siis me peame süstemaatiliselt äh, mõtlema ka kliima aspektile ja ühendama selle oma prioriteetidega. Äh, teine oluline valdkond on transport. transpordist tulenevad heitmed kasvavad ja ta-, tasa, viivad tasakaalus tihtipeale välja need äh, heitmete vähenemised, mis me teistes sektorites oleme saavutanud meil on plaanis lüle, lühilitada lennundussektor süsinikuga kauplemise süsteemi, komisjon on teinud juba ettepanekuid eh, kergsõidukite kohta, aga meil tuleb teha veelgi rohkem ning ma teen koostööd transpordivolinikuga, et saavutataks kõikehõlmav kliima- ja transpordipakett. kui eh, me peame pöörama tähelepanu ka keskkonnamuutustega kohandamisele, praegu käivad arutelud finantsperspektiivi üle ja ma arvan, et me peame eh, hindama kõiki uusi infrastruktuuriprojekte, mida Euroopa Liit rahastab ka kliima aspektist. ma loodan, et sellega, see käivitab äh, ulatuslikud meetmed selles osas, kuidas välja töötada kliimamuutustega kohanemise strateegiaid kõigis liikmesriikides. rahvusvahelisel tasandil äh, kavatsen tegutseda selle nimel, et rahvusvaheline heitmetega kauplemise turg äh, et sellega liituks nii palju liikmeid kui võimalik aastaks kaks tuhat viisteist ning minu eesmärk on Euroopa emissioonidega kauplemise süsteem ühendada USA süsteemiga ja võimalik, et juba ka aastaks kaks tuhat viisteist. minu eelkäija äh, pani Euroopa süsinikuheitmetega kauplemise väga kindlale alusele ja nüüd peab see süsteem muutuma rahvusvahelisemaks. ja lõpetuseks Äh, Kopenhaageni tippkohtumisest võib õppida üsna paljugi ja ma olen täiesti kindel, et mul on võimalus selle teema juurde tagasi tulla. aga on üks väga oluline õppetund, mille meie siin Euroopas peame omandama. Äh, viimased tunnid Kopenhaagenis Hiina, India, Jaapan, Venemaa ja USA ning Jaapan äh, kõnelesid kõik ühel häälel, aga Euroopa kõneles paljude erinevate häältega mõnikord me kulutame nii palju aega üksteisega nõustumisele, et kui Euroopa Liit lõpuks rahvusvaheliste läbirääkimisteni jõu-, jõuab, siis me enam ei olegi suutelised läbirääkimisi pidama. selles valdkonnas me peame küll midagi parandama, selleks et Euroopa suudaks kõnelda tugevamal häälel. järgmised viis aastat toovad kindlasti muutusi meie eesmärk peaks olema maksimaalselt ära kasutada vahendeid ja lülitada kliima iga Euroopa poliitika valdkonda. Äh, mul oleks suur au, kui ma saan teha koostööd teie ja teiste kolleegidega, tagamaks seda, et homne Euroopa on palju jätkusuutlikum kui tänane Euroopa. Edgard uh suur tänu, proua Hedegaard, suur äh, selle äh, ettekande eest. Te olete esimene kandidaat, kes rääkis täpselt sekundi pealt kümme minutit. suur tänu selle sõnumi eest, et Euroopa peab saama kõige kliimasõbralikumaks regiooniks maailmas ja et me peame rääkima ühel häälel. alustagem siis küsimustega, kõigepealt Richard Seeber äh, Rahvaparteist tere hommikust, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka proua volinikukandidaat. palju õnne ka selle puhul, et teid valiti ühe kõige raskemale ametikohale komisjonis. Teil on juba palju kogemusi ja nagu te ära märkisite oma sissejuhatuses, on kliimamuutus klassikaline kõiki valdkondi hõlmav probleem ja ülemaailmsel tasemel rakendatakse sellevastaseks võitluseks erinevaid meetmeid. ma sooviksin kuulda teie arvamust, mida tuleks Euroopas nüüd ette võtta. hiinlased, eh, nagu te ütlesite, ei maga. Nad on maailma kõige suuremad tuulegeneraatorite tootjad. Eh, eh, Kopenhaagenis aga kukkusime me läbi. kuidas saavutada edu kliimamuutuste valdkonnas järgmise viie aasta jooksul Euroopa Liidus, mis saab olema erinev? suur tänu! tegelikult oleme me minu arvates paika pannud juba palju toredaid eesmärke, näiteks taastuvenergiaallikate, energiatõhususe öö, asjus, niisiis mitmed olulised aspektid on juba paika pandud. järgmise viie aasta jooksul on väljakutseks minu arvates nende eesmärkide saavutamine. teatud valdkondades loomulikult saame me teha veel rohkem. liikmesriikides e, juba tegutsetakse valdkondades, nagu näiteks e, kohustuste jagamine, minu arvates on valdkondi, kus me Euroopa Liiduna saame teha rohkem, näiteks transport. ja järgmiste aastate jooksul e, tullakse kindlasti välja mitmete uute ettepanekutega, äh, näiteks veoautode valdkonnas. üks äh, olulisi valdkondi, millega tuleb veel tegeleda, on laevandus, mina sooviksin rahvusvahelist äh, määrustikku laevanduse osas. Kopenhaagenis selles osas kokkuleppele jõutud. aga meie ees on küsimus, kuidas järgmiste aastate jooksul kuidagi me saame vähendada CO2 heitmeid laevanduse sektoris, eeldatavasti läbi rahvusvahelise määrustiku. me peame ka üle vaatama oma põllumajanduspoliitika, äh, tegelema uute tehnoloogiatega, mis oleks äh, kliima, äh, kliima, keskkonnasõbralikum, võimaldaks keskkonnasõbralikumalt toiduaineid toota. ja me peame tegutsema ka mõistlikult mitte ainult uute ehitiste ehitamisel, vaid ka vanade ehitiste renoveerimisel. aga oluline on see, et me peame teadma, milline, mis on meie eesmärgid mitte ainult kahe tuhande kahekümnendaks, vaid ka viiekümnendaks aastaks. Te rääkisite äh, ellurakendamise, seaduste ellurakendamise probleemidest, seda, sellest räägiti korduvalt ka Kopenhaagenis äh, on küll paika pandud mitmeid reegleid, aga nende rakendamisel on probleeme. aga kas me peaksime Euroopas äh, olema aktiivsemad, kui me avaldame liikmesriikidele survet, et nad täidaksid oma kohustusi paremini? kuidas äh, seda teie arvates kõige paremini teha? jah teil on täiesti õigus, üks asi on paika panna toredad eesmärgid ja äh, instrumendid Euroopa tasemel, aga äh, on umbes kolm tuhat juhtumit äh,, äh kus Euroopa Liidu liikmesriigid pole oma kohustusi täitnud, kuussada nendest umbes on kliimamuutuste valdkonnas. samuti tuleb ära märkida, et ka äh, kliimamuut-, algatuste valdkonnas on olemas teatud vahendid, kuidas avaldada survet liikmesriikidele, kui nad oma kohustusi ei täida. näiteks, kui ei ole paika pandud äh, spetsiifilisi kliimapoliitikaid, äh, on võimalik isegi karistada liikmesriike. tuleb, äh, liikmesriigid peavad tõesti tagama, et nad oma kohustused täidavad, muidu läheb see neile väga kalliks maksma Ehm, ja samuti tuleb meeles pidada, et kui alguses juba, juba oma kohustusi ei täidata, on hiljem see veel raskem. järgmisena proua Ulsko. tere tulemast, proua Hedekord. Kopenhaageni tippkohtumine kukkus läbi ja teie mängisite seal ka oma rolli me kuulsime, et USA ja Hiina üritasid olla väga ambitsioonikad, Euroopa Liit aga oli täiesti nähtamatu. milliseid samme te kavatsete volinikuna astuda selleks, et me haaraksime uuesti juhtohjad kliimamuutuste vastases võitluses, mitte ainult öö, olemasolevate reeglite rakendamise osas, vaid ka uute algatuste osas? kuidas tagada, et Euroopa Liit suurendaks oma kliimamuutuste eesmärke näiteks kahekümnelt kolmekümnele protsendile heitmete vähendamise osas. jah, ka mina olen pettunud, ma oleksin Kopenhaagenist soovinud palju enam. aga tuleb meelde tuletada, et rahad ikkagi eraldati, kõik suuremad arenevad majandused ütlesid, et ka nemad peavad oma kohustusi täitma ja kaasati ka USA tänu sellele, et kolm aastat tagasi pandi paika see tähtaeg, siis Brasiilia, Hiina, India, USA, kõik, kes, riigid, kes ei osalenud Kyotos, äh, panid oma si-, oma endale siseriiklikult paika ka kindlad eesmärgid. seetõttu ma arvan, et Kopenhaagenis saavutasime me nii mõndagi. ka see kahe kraadi eesmärk näiteks. aga nagu ma ütlesin juba sissejuhatuses, on veel palju teha loomulikult on oluline, et Euroopa Liit oleks juhtrollis. ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa peab rääkima ühel häälel. loomulikult on seda öö, äh, väga raske saavutada, aga tuletaksin meelde, mis juhtus viimase kahekümne nelja tunni jooksul Kopenhaagenis. Äh, Euroopa peab olema ühtsem, kui me soovime, et meid kuuldaks. üks valdkond, kus Euroopa Liit oleks saanud mängida tõsisemat rolli, oleks olnud äh, meiepoolne mingisugune rahastamisalane ettepanek äh, juba varem, varasemas faasis. kahjuks selline ettepanek tehti üsna hilja, äh, sellel oleks olnud aga positiivne mõju arengumaadele, kui nad juba ennem kodumaalt lahkumist oleks saanud seda ettepanekut uurida. mis puudutab kolmekümmet protsenti, siis ma sooviksin kolmekümne protsendi eesmärki paika panna võimalikult kiiresti, aga ähm, arvestades, et seda, mis juhtus äh, Kopenhaagenis, siis alates esimesest veebruarist peame olema väga ettevaatlikud selles osas, et me peame ka kolmekümnele protsendile üleminekul mõjutama teisi, et nemad oleksid ambitsioonikamad. suur tänu selle vastuse eest nüüd äh, rahastamise probleem. Teie portfell on üsna äh, ahtake. Te peate koostööd tegema paljude teiste volinikega. ja kliimameetmete jaoks pole eriti raha eraldatud. mida te kavatsete teha, et ne-, seda raha äh, saada? Te mainisite ka põllumajandust oma sissejuhatuses. kas te olete valmis äh, rohkem rahasid eraldama põllumajanduseelarvest kliimaeelarvesse. jah, sellel aastal me just rahas ei suple, ei Euroopa Liidu tasemel ega liikmesriikides. Te teate küll, kui raske olukord on. samas meil on olemas tohutud fondid ja kui me räägime kliimamuutustest, siis on hädavajalik, et meie poliitiliste prioriteetide ja eesmärkide ja ka meie eelarve prioriteetide vahel oleks äh, sidusus. näiteks saab päris palju saavutada seeläbi, äh, kui me vaatame üle oma põllumajanduspoliitika. samuti investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ka põllumajandussektoris võimaldaksid meil seda sektorit moderniseerida. sellest äh, ei saaks kasu mitte ainult keskkond, vaid ka äh, võidaks Euroopa Liidu eksport äh, läbi äh, puhaste põllumajandustoodete. suur tänu, järgmine Kris Davis. suur tänu. proua volinikukandidaat, minu arvates olite te üsna öö, toimekas keskkonnaminister, ma olen nautinud meie eelnevaid vaidlusi, kuigi me pole alati ühel nõul olnud ma olin ka siin, kui teatati, et teid määrati volinikukandidaadiks, äh, võttes arvesse ka, et olite Kopenhaageni tippkohtumise korraldaja. Äh, see sobib suurepäraselt, aga võttes arvesse, et kuidas Kopenhaagen läks, siis me kukkusime läbi. nüüd, kui me koridoris siin arutame, et miks me soovime, äh, et meie volinik oleks seotud selle läbikukkumisega mis äh, ja äh, mul on hea meel, et sellele saab vastata siin koosolekusaalis, mitte kuskil koridoris. Te võite kritiseerida paljutki, mis Kopenhaagenis juhtus, aga ma ei arva, et oleks õiglane kritiseerida inimesi, kes aastaid üritasid maailma mobiliseerida. jah, me ei saavutanud äh, seda, mida mina või teie oleksime soovinud aga nagu ma ütlesin juba alguses, kes oleks veel paar aastat tagasi suutnud ette kujutada, et äh, üks ka Euroopa Liidu jaoks olulisi prioriteete, et ka äh, tõusvad majandused ütleksid, äh, et ka nemad vastutavad, et selline asi tõesti juhtub Kopenhaagenis. tõusvad majandused on tunnistanud, et ka nemad peavad tegutsema ja äh, sellest äh, ja on ka tunnist-, nad on tunnistanud ka seda, et nad peavad iga kahe aasta tagant aru andma oma saavutustest. Kopenhaageni ettevalmistusprotsessis äh, pandi paika see tähtaeg ja riigid teadsid, et nad peavad ennast ette valmistama ennem Kopenhaagenisse tulekut, see strateegia töötas. mõningatel põhjustel mõningad riigid otsustasid, et nad äh, ei suuda kohustusi täita. ei saa äh, süüdistada Euroopa Liitu, ei saa süüdistada taanlasi. on ka ju keeruline süüdistada inimesi, kes töötasid kõige rohkem selleks, et saavutada äh, Äh, mingit kokkulepet, äh, selle asemel, et süüdistada neid, kes ei äh, soovinud oma kohustusi täita? Well, thank you. I um... suur tänu! ma kirjeldasin teid väga toimeka keskkonnaministriga, ministrina. aga, ja ma kujutan, et härra Rasmussen läks NATO-sse sellepärast, et teie teda taga kiusasite liigselt. aga meil on tarvis ka tugevat volinikku, kes näitaks meile kõigile äh, õiget teed edasi. Äh, suur osa teie tööst äh, on sektoriülene, nii komisjoni sees kui ka nõukoguga läbirääkimistel. kus on teie arvates see tasakaal tu-, tugevuse ja jäärapais-, päisuse vahel. jah, ma ei tea täpselt, kus see Äh, tasakaal on, tasakaal erineb inimeste äh, puhul. aga ma arvan, et tuleb tegutseda nii, nagu õigeks peetakse. vahel tuleb võidelda tõesti, aga kui te võidelda ei taha, tuleb ka poliitikast eemale hoida. me näeme siin praegu tõsist paradigma muutust selles, kuidas me tegeleme oma majanduse, keskkonna, energia ja teiste problemaatika, äh, probleemidega. ja kindlasti on palju lahinguid, tuleb võidelda ja vahel tuleb olla ka karmikäeline. komisjon äh, on nagu valitsus, kus tuleb tõsiselt tööd teha ka äh, ja koostööd teha ka teiste kolleegidega aga Euroopa mõistab järjest rohkem, et kui me viie, järgmise viie aasta jooksul midagi ette ei võta, ei rakenda vastu võetud äh, reegleid, siis me jääme maha ja kaotame mitte ainult keskkonna mõttes, vaid ka ähm, töökohtade arvu mõttes. ja see peaks va-, muret valmistama ka majand-, äh, tööstusele. Äh, Mrs. Commissioner, does it suur tänu, Sadu Hassi! proua volinikukandidaat, mulle meeldis väga kuulda, et te tahate olla kõige kliima, te tahate, et Euroopast saaks kõige kliimasõbralikum piirkond kogu maailmas. kas te olete valmis ka rangelt suhtuma ka kõige saastavamate, äh, kõige saastavama äh, energiatootmisliigi äh, söe suhtes? praegune heitmetega kauplemise süsteem ei aita meil läbi viia vajalikke muutusi. me näeme uusi söetehaseid, söejõujaamu. meil on vaja õigeid standardeid jõujaamade jaoks selleks, et me saaksime üle minna äh, puhtama energia kasutamisele. kas te olete valmis ise vähemalt äh, läbi viima mõjuhinnangu selle suhtes lähitulevikus? I very well understand uh, your question. ma mõistan teie küsimust täielikult aga ma arvan, et me peame meeles pidama seda, et kui me räägime siin äh, söel põhinevatest jõujaamadest ja teistest jõujaamadest, siis äh, see on üks osa äh, heitmetega kauplemise süsteemist ja te tahate loomulikult standardeid, aga ma arvan, et me peaksime vaatama, kas tehnoloogiad toimivad ennem, kui me hakkame rääkima sellest, et midagi on CTS valmis või mitte ma arvan, et me ei tohiks ülepeakaela mingeid otsuseid langetada ka sellepärast, et ma arvan, et kui meil oleksid need standardid, toimimisstandardid uute jõujaamade jaoks, siis kuidas me saame tagada seda, et mõned riigid lihtsalt ei pikenda oma vanade, vanade standardite põhist jõujaamade eluiga. järgnevate aastate jooksul võib-olla ehitaks umbes kuuskümmend jõujaama ja me peame kandma hoolt selle eest, et mõned liikmesriigid, ka uued liikmesriigid ei rakenda sellist poliitikat, et liikmesriigid lõpuks üritavad oma vanu jõujaama alles hoida. selle, hoolimata sellest, et uus tehnoloogia oleks võib-olla parem ma seetõttu ei tahaks ülepeakaela kuskile toimetama, me peame vaatama, kas CTS-tehnoloogia tõeliselt toimib ja me oleme sellest rääkinud juba. CTS võtab rohkem energiat, kui meil on kolm jõujaama, siis äh, praegu nelja jõujaama ülalpidamisele kuluv energia kulu läheb kolme jõujaama ülalpidamisele. ei, vabandust ma mõistan, et ei taha kuhugi ülepeakaela äh, tormata, aga ma tahaks, et vähemalt äh, tahaksite mõjuhinnangid läbi viia, need äh, toimimisstandardid võivad äh, olla erinevad äh, ja sõltuda ka tegelikult jõujaamade vanusest. Äh. nii et kui te nii äraootavale seisukohale jääte selles küsimuses, siis ma ei tea, te räägite miinus kolmekümnest protsendist siin, aga kui me viivitame sellega, siis milliste meetmete abil tahame me tagada seda, et me suudame seda saavutada äh, mingisuguste kunstlike meetmete abil, nagu näiteks äh, kolmandates riikides metsakaitse või midagi sellist. tegelikult ma ei üritanud öelda, et ma ei taha mõjuhinnangut läbi viia, mõjuhinnang, äh, ma, ma olen, see on väga hea tööriist, ma arvan ainult, et me peame mitu korda järele mõtlema, ennem kui me mingisuguseid konkreetseid otsuseid langetada, me muidu võime me muidu võime me näha mingi, mõningaid tulemusi, mida ei mina ega teie taha näha, mõjuhinnangud toovad väga hästi välja sageli plussid ja miinused, aga tegemist ei ole väga mustvalge küsimusega ja me loomulikult, me peaksime kandma hoolt ka selle eest, et me ei kahekordseid õigusakte vastu ei võta kuskil. Um, with our adoption of the climate change package in December Martin Kallahan, kahe tuhande kaheksanda aastal äh, Euroopa Liit äh, lõi konkurentsipuuduse äh, meie suurtele energiatootjatele ja seda sellepärast, et me tahtsime Kopenhaagenis saavutada kokkuleppe teiste arenguriikidega ja me lootsime, et teised arenguriigid nõustuvad samasuguseid meetmeid võtma. me kõik muidugi loodame, et siduv kokkulepe tuleb, Hiina, Ameerika Ühendriigid ja nii edasi ja võtavad samasugused äh, siduvad eesmärgid endale, aga kui see ei õnnestu, siis millised äh, on teie ettepanekud selleks, et Euroopa Liidu paljude tööstusharude konkurentsi puudujääke leevendada ja, ja, ja avaldada survet teistele arenguriikidele vastavateks meetmeteks? loomulikult süsinikulekke oht on tõsine ja seetõttu ükskõik, mida me selles valdkonnas ka ei teeks, see peab olema tasakaalustatud. aga ma usun, et me peame kandma hoolt selle eest, et me ei oleks nii ettevaatlikud, nii tasakaalustatud, et lõppkokkuvõttes ei saa meie ettevõtted sellest mingit kasu. sest nagu ma alguses ütlesin, ma usun, et kas rahvusvaheline kliimalepe, kas see saab olema või mitte, Hiina äh, asub tegutsema juba kiiresti. eelmisel aastal oli Hiina kõige suurem päikesepaneelide äh, eksporti ja sel aastal saab olema Hiina puhul tegemist suurema tuuleenergia eksportijaga. sellised uued energiad on tulekul. kui me teame siin, võtame näiteks autotootjad, no autotootjad eh, vihkavad igasuguseid eh, õigusraamistikke, nad ütlevad alati, et kõik eeskirjad on liiga ranged, palun ärge olge nii ranged, sellepärast et meie konkurendid eh, siis saavad eeliseid. aga mida me näeme, milliseid arenguid me näeme? Ameerika Ühendriikides asjad muutuvad, Hiinas muutuvad asjad, Indias muutuvad arengud. nii et ma arvan, et me ei pea me, me peame oma tööstust küll kaitsma, aga meie praeguse tegutsemisega me, me kaitsemegi neid. ma arvan, ma olen nõus teiega, me peame oma tasakaalustama oma süsteeme ja kui me paneme paika standardid meie tööstusele, siis me peame tegema seda nii, et äh, meie standardid ei oleks nii tööstusesõbralikud, et lõppkokkuvõttes äh, me äh, tegelikult kaevaksime neile auku. ma arvan, et meie standardid peavad olema sellised, et me vaikselt tõukame oma tööstuse õiges suunas, sellepärast et Hiina ja Ameerika liiguvad selles suunas, seda me teeme meie kliima ja meie keskkonna kaitseks ka. I am not against industry being pushed in the right direction mul ei ole midagi selle vastu, kui me tööstust tõukame õiges suunas, mul ei ole midagi roheliste meetmete vastu ja Hiina tõesti praegu toodab rohelist te tehnoloogiat, aga samas on neil ka söel põhinevad jõujaamad. minu küsimus on, et mik-, me saame teha mõlemat, miks siis äh, äh, mitte lihtsalt äh, raskeid tööstusharusid eh, eksportida Euroopa Liidust Hiinasse ja mujale, see toimub ju viimase aasta jooksul, on selge, et kui Hiina, India ja muud riigid ei võta vastu siduvaid eesmärke, siis nad teevad mõlemad korraga. Nad toodavad rohelisi, rohelisi tehnoloogiaid samal ajal, eh, rakendavad nad ka väga süsinikdioksiidi tootvaid eh, meetodeid ma olen teiega nõus ja sellepärast olen ma aastaid töötanud selle nimel, et Hiina ja teised tekivad ara-, majandusruumid rahvusvahelise kliimarežiimiga liituksid. see peab olema meie eesmärk, sellepärast et Euroopa seisukohast just tänu sellele analüüsile, mille te, mida te meile praegu tutvustasite, et peame me kandma hoolt selle eest, et äh, ei saa lihtsalt vabalt saastada, kui tegemist on tekkiva majandusega. ja nüüd järgmine väljakutse meie jaoks oleks vaadata, mis esimesel veebruaril juhtub. kas Hiina tegelikult äh, kohustub äh, rahvusvaheliselt äh, kandma hoolt nende riiklike standardite eest, millest nad on rääkinud. see on väga oluline rahvusvahelise üldsuse jaoks ja ka selle jaoks, et Hiina ühineks mingi rahvusvahelise režiimiga ja tooks seega kasu ka meie tööstust. oli Otepääl. ja tänku veel ja welcome, eh, Frau Heidekaart aitäh! tahaksin siin samuti tervitada volinikukandidaati. üks peamisi põhjusi, miks me peame kliimamuutustega on võitlema, on see, et meil oleks keskkonnasõbralikum ühiskond. Te ütlesite, et tuumaenergia on üks tulevikuenergiatest minu arvates eh, tuumaenergiaga küll jätkusuutlik ei ole eh, Ateena eh, kohtumisel, mis toimus enne Kopenhaageni kohtumist, öeldi meile, et komisjoni seisukoht küsimuses on see, et neil ei ole seisukohta. niisiis näib, et, et meil tõesti seisukohta ei ole, aga milline on teie isiklik seisukoht tuumaenergia ja jätkusuutlikkuse osas? Äh, volinikukandidaat, ma arvan, et Euroopa Liidu pikaajaline poliitika on olnud selline, et energiakombinatsiooni otsustavad liikmesriigid ise. mina olen pärit riigist, kus parlamendis toimus tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal hääletus, kus me otsustasime, et me ei kasuta tuumaenergiat, otsustasime kasutada taastuvenergiat, pöörata tähelepanu energiatõhususele ja ma arvan, et me oleme selles valdkonnas olnud edukas, nii et, et selline on minu taust. aga ma arvan, et äh, tuumaenergia on äh, olemas ja jääb meiega veel paljudeks aastateks. see on tegelikkus ning seetõttu on väga äh, oluline pöörata tähelepanu tuumaenergia julgeolekut aspektidele ja seepärast Eurotom ja teised äh, institutsioonid viivad läbi äh, teadusuuringuid selles valdkonnas. me peame hoolitsema selle eest, et tõesti tuumareaktorid, tuumajaamad oleksid nii turvalised kui võimalik. veel üks asi ja ma arvan, et mina isiklikult ei pea tuumaenergiat äh, taastuvaks ressursiks um,. ja buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog een heleboel Äh, lisaks äh, sellele energiaalastele meetmetele on veel mitmeid muid meetmeid, mida te saate rakendada. ja mina tahaksin teada, kas teil on plaanis edasisi äh, meetmeid metaani emissioonide osas, sest tegemist on väga olulise kasvuhoonegaasiga, mis suures osas tuleneb loomakasvatusest kuidas on äh, lugu sellega, et äh, julgustada inimesi kasutama kohalikku toitu, äh, selleks et toitu ei toodaks sisse kaugelt. tegemist oli küsimusega, mis ei olnud just tuumaenergiaga seotud, aga kuna meil on aega, siis ma luban sellele küsimusele vastata Äh, proua Hedego, äh, tõepoolest äh, me peame selle teemaga tegelema, me käsitlesime seda ka juba Kopenhaagenis. küsimus nüüd nendest kohalikest toiduallikatest minu arvates on väga tore, kui inimestele anda mõista, et ka kliima aspektist oleks mõistlik osta neid asju, mis on toodetud suhteliselt lähedal Ah, ma arvan, et äh, globaalses maailmas äh, peaksime me selliseid asju poliitiliselt teistmoodi reguleerima. inimestel peab olema valikuvõimalus, äh, aga me peaksime kaasama siis heitmed lennundusest, laevandusest, me peame panema saastaja maksma ja see kõik peab olema hinna osaks, kui me impordime toitu kaugelt ja see annaks siis konkurentsieelise ka kohalikele tootjatele aitäh ja järgmise küsimuse proua Rosbach. suur tänu, härra esimees. Äh, kallis koni Helgo, äh, suur tänu äh, meie väga heade tutvustavate koosolekute eest COP koosolekutel ja minu arvates ei olnud see läbikukkumine, sellepärast et äh, kujutage ette, kui palju riike olid kogunenud ühte kohta, see oli minu jaoks üks suur võit. aga minu küsimus puudutab äh, torujuhet Nord Stream. kas te teate, et Eesti, Eesti keskkonna organisatsioonid on Rootsi, Saksamaa ja, ja Soome kaevanud kohtusse sellepärast, et Nord Stream projekt ei vasta esitatud keskkonnanõuetele ja mis, mida te arvate sellest, et Euroopa saab jällegi sõltuma ühest Venemaa torujuhtmest ja mida te arvate sellest uuringust, kui suur ressursside raiskamine on äh, vanad äh, jõujaamad ja vanade jõujaamade jaotusvõrgud Euroopas? suur tänu, äh, Anna Rosbach, äh, nende lahkete sõnade eest. kõigepealt jah, ma olen teadlik sellest, et äh, see, et on olnud vabaühendusi, kes tunnevad muret mõningate asjaolude pärast Nord Streami plaanitud torujuhtmega seoses, aga just sellepärast on oluline, et liikmesriikide tasandil viiakse läbi äh, uuringuid ja et üldisemalt vaadatakse, kas kõik, äh, mida tuleb teha keskkonna seisukohast, on tõesti tehtud. ma tunnen äh, seda küsimust ka Taani seisukohast ja me ju teame, et konventsioonidest lähtuvalt tuleb luba anda enne toru, tuleb luba anda torujuhtmele ainult siis, kui kõik keskkonnanõuded on täidetud meie puhul Taani keskkonnaorganisatsioonid ja keskkonnaametid otsustasid, et torujuhe võib meie vetest läbi võtta vastavalt keskkonnanõuetele äh, ja ka teised riigid, äh, Rootsi, Soome, Saksamaa on teinud oma hinnangud ja loomulikult äh, lõppkokkuvõttes, kui Euroopa Liit langetab otsuse, tuleb äh, seda teha ainult siis, kui kõik keskkonnanõuded on täidetud. ja teine osa küsimusest oli pisut rohkem poliitiline, mida te arvate sellest, et me oleme jällegi sõltuvad ühest Vene torujuhtmest, oli teine osa teie küsimusest, ma näen asja pisut teistmoodi. jah, Venemaa gaas, aga Äh, sel moel oleme me siiski pisut äh, vähem sõltuvad, äh, kuna tegemist on rohkemate torujuhtmetega, suurema arvu torujuhtmetega ja mitte ainult üks torujuhe näiteks, see ongi meie soov olnud, et neid torujuhtmeid oleks rohkem, ükskõik ja tegelikult ükskõik, kas meile see meeldib või ei meeldi, siis lähtuvalt rahvusvahelise konventsioonile on tegelikult õigus sellist torujuhet teha ja loomulikult seda torujuhet ei kiideta heaks, kui keskkonnanõuded ei ole täidetud. ja täiendava küsimusena tahaksin ma veel informeerida sind sellest, et et äh, esimese-teise maailmasõja sinepigaasipomme on päris palju äh, Läänemere, Soome lahe põhjas ja Soomes on väga palju probleeme ka keemiatööstuse ka ja tegelikult pole päris selge, mis juhtub siis, kui need kaks asja kokku puutuvad torujuhtme ehitamistoode käigus. ja siis minu teine küsimus oli tegelikult vananenud jõujaamade ja jõujaamade jaostusvõrkude ja mõju ja see küsimus ei olnud minu jaoks üldsegi ebatähtis. tegelikult probleemiks oli see, et küsimusi oli liiga palju korraga ja kõigepealt see, mis puudutab sinepigaasi miine, siis see probleem oli meil ju tegelikult ka äh, Taanis, sellepärast et Bornholmi piirkonnas on ka vanad sinepigaasipommide depoodid ja sellepärast äh, oli sunnitud, olime me sunnitud torujuhtme marsruuti muutma pisut, äh, selline võimalus äh, on ju ka mujal. ma tean, et tegemist on ju üüratult suure projektiga ja seetõttu on ka keskkonnamõju uuringud väga keerulised, aga põhimõtteliselt ma leian, et Rootsi ja Soome ametivõimud loomulikult teevad ära oma töö ja nagu ma ütlesin ka varem, Euroopa Liit ei kinnita äh, kogu projekti lõppkokkuvõttes välja arvatud juhul, kui äh, me oleme saanud äh, mõju-uuring, keskkonnamõju uuringute kohta positiivse tagasiside täielikult. Ja, danke, Frau Rosbach. Ich hatte an sich eine andere Frage erwartet, weil jetzt äh, gibt es wohl niemanden, der aitäh, proua Rosbach, ma tegelikult ootasin äh, pisut teistsugust küsimust. keegi ei küsi, kas kliimamuutused on tõesti tegelikkus või on tegemist tumedate jõudude vandenõuga? ja ma ei tea, kas see küsimus esitatakse, aga näib, et kliimamuutuste eitajad ei ole täna siin kohal, nii et, et see teema ei tulegi päevakorda. aga nüüd alustame teist küsimuste vooru ja Karl-Heinz Florens on esimene. Äh, suur aitäh! Äh, tõesti on võib-olla probleem, et need eitajad ei ole siin, nii et, et me ei saa seda asja arutada, aga ma tahaksin kaitsta natuke proua Hedegaardi ja tema kriitikute eest. Teie olite kohal Kopenhaagenis ainult esi, esimesel nädalal, aga teisel nädalal, kui parlament oli kohal, olid asjad hoopis teistsugused. Äh, hiinlased tõesti olid väga jõulised. proua Hedegaard, ma oleksin natukene tahtnud rohkem kuulda teie filosoofiast. mulle jäi mulje, et siin Euroopas paarikümne aasta jooksul äh, Äh, meil on olnud äh, üsna range karistuspoliitika, kui nii võib öelda, ja ma tahaksin äh, teada, kuhu see teie arvates võib välja viia. kuidas me saame kaasata rohkem inimesi, kuidas me saaksime saavutada selle, et kliimaprobleeme nähtakse ka kui võimalust, kuidas me saaksime saavutada suuremat tõhusust, nii et, et meil oleksid paremad ekspordivõimalused, et meil oleks kaupadega varustuse kindlus, need on need asjad, mille kohta tahaksin teie seisukohta kuulda volinikukandidaat. suur aitäh! ma ei tea, kas me äh, peaks rääkima karistuspoliitikat. Äh, loomulikult on asju, mida me ikka peame veel poliitilisel tasandil tegema, aga minu arvates on väga oluline äh, vaadata asju laiemalt ja sissejuhatavas sõna, sõnavõtus ma ütlesin, et asi puudutab ju ka töökohtade loomist Äh, oleks ju väga hea, kui meie last, lastel oleks puhtam õhk, puhtam vesi. Äh, väga paljud sellised hüved kaasnevad kliimaprobleemide lahendamisest ja ja tulevikus, kui ressursid jäävad vähemaks, kui siis äh, kahtlemata mõned riigid püüavad kasutada vähem ressursse, vähem energiat, me hiljuti tutvusime äh, Äh, Rahvusvahelise Energiaagentuuri raportiga ja, ja kui vaadata, millised on tulevikusuundumused, siis äh, kindel on see, et nafta hind tõuseb plahvatuslikult ja äh, mõned maja, mõned riigid pööravad sellele palju rohkem tähelepanu me tõesti peaksime panema inimesed mõistma, millised on siin võimalused ja tuginedes oma poliitilisele taustale, olles ähm, Euroopa konservatiiv, äh, ma arvan, et on äärmiselt oluline, kui me suudaksime vältida seda ühiskonda, kus me saa-, ei hakka inimestele ütlema, et seda ei või teha, siin ei ole teil mingit valikut ja nõnda edasi. see tähendab, et me tegutseme äh, pigem varem kui hiljem, sest mida kauem me kõhkleme, seda suurem on oht, et meil on vaja selliseid meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks, mida me ei sooviks kasutada. aitäh, mul täiendavat küsimust ei ole. hästi, siis äh, kõik on vastusega rahul ja nüüd saab sõna härra Jörgensen. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin öelda teile tulemust sulle, Conny Helgo, ma loodan, et meil saab olema hea koostöö, kui teid komisjoni voliniku ametisse kinnitatakse. aga nüüd küsimuse juurde. pidades silmas, kui suured olid ootused enne Kopenhaagenit ja kui suured olid eesmärgid Taani eesistumisel, siis äh, resultaat oli siiski läbikukkumine ja Te ütlesite, et te võib-olla oleksite soovinud äh, paremat tulemust, aga muidu ei olnud tegemist läbikukkumisega, siis äh, mina tahaks pisut kriitikat näha. Äh, kui me tahame liidrirolli endale võtta, siis me peame ka kriitilised olema ja oma vigadest õppima. kas te võiksite mainida Taani eesistuja kolm kõige suuremat viga, mida Taani, mis Taanil olid enne Kopenhaageni kohtumist ja Kopenhaageni kohtuni ajal um, <laughs> hvis vi ikke havde defineret nogle målsætninger for København, hvis kui me ei oleks äh, Kopenhaageni jaoks ühtegi eesmärki paika pannud, kui me oleksime lasknud rahvusvahelisel protsessil äh, jätkuda ilma, et me oleksime püüdnud mingisuguseid äh, tähtaegu paika panna, siis ma usun, ja kui ajakirjanikud ei oleks kohal, siis ma arvan, et mul õnnestuks ka Dan Jürgensoni veenda, siis äh, ei oleks palju saavutanud ja siis ei oleks äh, meie saavutused midagi väärt olnud. Taani äh, pidas kohtumised juulis, septembris, oktoobris ja ka novembris ja ma arvan, et paljude nende asjaolude jooksul, paljude nende kohtumise jooksul lepiti kokku asjades, mis on Kopenhaageni kohtumise tulemuste seas ja Taani võttis endale selles osas liidrirolli. kas ole, kas oli asju, mida me oleksime võinud teistmoodi teha? tõenäoliselt küll. aga ma arvan, aga ma ei usu, et me oleks seetõttu saavutanud teistsuguse tulemuse, sellepärast et loomulikult mainida siin ühte, teist ja kolmandat äh, ja mõelda, et mida, äh, mis siis, kui me oleks teinud nii, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et me kõik, kes seal olime, me olime seal, oleme nõus, et ükskõik, mida me oleks teinud rohkem, siis olid mõned riigid, kes lõpuks äh, kellel olid ka omal oma kaalutlused, oma strateegia muutused, aga lõpuks olid riigid, kes otsustasid, et nad ei taha Äh, sellega kaasa minna. väga raske on äh, üksikasjalikult vastata, sellepärast et ei, äh, mul ei ole eriti aega vastamiseks ja väga palju asju juhtus, aga lõppkokkuvõttes minu analüüs on selline, et ükskõik milliseid tiritammesid me ei oleks teinud, lõppkokkuvõttes oleks mõned riigid ikka vastanud, et nad ei taha osaleda. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ma teen hea meelega välja hea šampanjapudeli Dan Jorgensile või kellelegi teisele, kes äh, suudab tõestada, et äh, kunagi varem oleks olnud äh, ühtegi teist eesistujariigi, kes oleks teinud rohkem koostööpartnerite ja arenguriikide jaoks selleks, et neid kaasata. me oleme siin selleks, et tööd teha, mitte šampust rüüvata, Connie aga ma äh, esitan siis oma küsimuse pisut teistmoodi, kui te ei taha vigu niiviisi mainida, kolme viga. kas te võite ühte viga siis vähemalt mainida ja ähm, mitte Taani liidrirolli pidades, aga Euroopa Liidus äh, on alati varem olnud puuduseks see, et me ei räägi ühel häälel selles osas ma olen nõus, aga kuidas te seda viga parandada, kas te kavatsete tulevikus Sarkozyle panna suu korvi pähe või äh, mõnedel teistel kolleegidel keelata lihtsalt rahvusvahelisele areenile kliimaküsimustes äh, suudavad. Äh, vaevalt, et me seda viimast nüüd ette võtame ja tõenäoliselt ei kavatse me keelata mitte ühelgi riigil midagi öelda ja ma ei arva, et see oleks ka oluline, see ei lahenda Euroopa Liidu probleemi. probleemiks on see, et kui me istume siin mingisuguses ruumis, meie vastas istub Ameerika Ühendriikide president, Hiina esindaja, India esindaja, ja siis me peame mõtlema, et hoolimata sellest, et ruumis on väga palju eurooplasi, ei pruugi sellest tekkida mingisuguseid probleeme, vaid tegelikult, kui need eurooplased ütlevad ühte ja sama, siis on see lihtsalt meie eeliseks. ja tegelikult Lissaboni lepe ju just nimelt sellele keskendubki. Lissaboni leppe eesmärgiks on see, et panna meid paremini ühel häälel kõnelema. ja ma näen, et sellega on seoses erinevad raskused ja äh, sellepärast et mil-, mida see üks hääl peaks siis ütlema ja ma arvan, et me peaksime selle üle põhjalikult läbi mõtlema, sellepärast et muidu kaotab Euroopa Liit oma liidrirolli maailmas ja see saab olema väga lihtne teiste riikide jaoks ignoreerida seda, mida Euroopa ütleb, kui Euroopa Liit ei suuda otsustavates olukordades ühte sama asja ühe häälega rääkida. Ja, Maulkorb Sarkozy, das ist eine Mission Impossible. Das, äh uh, ja äh, härra Sarkozy äh, äh, suu tropistamine on suhteliselt võimatu minu arvates. järgmisena härra Skürakas äh,. kas äh,, proua kandidaat, kas te kavatsete välja tulla ka äh, kliimahinnanguga äh, lähemal ajal, kas te ka eelarvestamises kavatsete äh, seda arvesse võtta. kas te kavatsete muuta ka olemasolevaid poliitikaid, tooge palun paar spetsiifilist näidet. kas, kas te kavatsete äh, muuta ka Euroopa Liidu avaliku hanke reeglid, reegleid kliimamuutuse valguses ähm,? Äh, kas te olete arvesse võtnud ka seda, et Lõuna-Euroopas järgmistel paaril kümnendil kaovad miljonid hektarid põllumajanduslikku maad? kas te kavatsete kliimamuutuste äh, küsimust laiendada ka teistesse valdkondadesse? kõigepealt jah, mu viie aasta tegemisi on ühe minuti jooksul keeruline kokku võtta. jah, aga kliimamuutuste küsimustikku tuleb tõesti laiendada ka teistesse valdkondadesse, aga ainult nendesse, kus see on vajalik. alguses juba ma mainisin, et kliimamuutusi tuleb arvesse võtta nendes valdkondades, mille eest Euroopa Liit maksab. see on loogiline, et kui te võtate vastu Euroopa Liidu raha, siis kulutate te seda ka vastavalt Euroopa Liidu kliimareeglitele. näiteks kui me rahastame äh, mingisugust maanteeprojekti järgmisteks äh, mitmekümneks aastaks, tuleb äh, see projekt, peab, peab see projekt olema ka kliimasõbralik. näiteks koos transpordivolinikuga sooviksime me kokku panna transpordi- ja kliimapaketi. siin on ka muid valdkondi, kus me saaksime öö, ähm, öö, äh, muutusi sisse viia. siis te mainisite avalikke hankeid. ma arvan, et me peaksime palju öö, äh, rohelisemaks muutma meie avalikud hanked, no on nii palju valdkondi avalikus sek-, kus avalik sektor saab äh, suunata turgu õiges suunas. aga me ei kasuta neid võimalusi piisavalt hästi ära. metsastrateegia. see on väga oluline valdkond, seda ma kavatsen arutada ka kolleeg Potočnikuga, minu arvates on häbe, häbiväärne, et me ei suutnud metsanduse alal äh, Kopenhaagenis ühise Euroopa positsiooniga välja tulla, see on üks valdkond, kus me oleme tõesti teisest maha jäänud to come back on the only question. nüüd äh, tulen tagasi selle ainukese küsimuse juurde, millele te ei vastanud. kõikidele teistele suutsite te vastata, kütusetoetused. üle maailma kulutame me kolmsada miljardit äh, kütus, äh, fossiilkütuste toetustele. see on täiesti vastuvõetamatu. ja meil ei ole selle alast tegelikku, tegelikku poliitikat. ja need küsimused on seotud ka teie mandaadiga. ma arvan, et me ei peaks äh, äh, eraldama toetusi kütustele, sellest räägiti ka G kaheksa tippkohtumisel, et me ei tohiks ülemaailmselt äh, subsideerida kütuseid. ma tean, et seda on väga raske saavutada, eriti kui me räägime arengumaadest, aga kui me sõltume vähem äh, fossiilkütustest, siis äh, näevad arvatavasti kõik, et äh, kui me soovime seda saavutada, siis selleks ei tohi me subsideerida fossiilkütuseid. suur tänu, nüüd tööstuskomisjoni esimene küsimus härra Roil on üsna kavalalt esitanud kümme väikest äh, küsimust, mitte kuus suuremat. kliimamuutuste poliitikal on tööstusega ju äh, üsna suur äh, seos ja kõigepealt Ben Benson kõigepealt tere tulemast Brüsselisse, sa oled teinud ära suurepärase töö Taani keskkonnaministrina ja hiljem ka Taani energia- ja kliimaministrina ja olles ka maailma esimene energia- ja kliimaminister. Te ise mainisite, et te ei saavutanud COP15-ga, viie, viieteistkümnega seoses siduvat kokkulepet, aga Kopenhaageni otsus ei tähenda ju seda tegelikult, et maailm on nüüd äh, seisma jäänud järsku. Ameerika Ühendriigid, Hiina jätkavad investeeringuid äh, üsna massiivselt uute energiate ja tehnoloogiate arendamisse. Euroopas on meil vaja arendada välja veel jätkusuutlikke energialiike selleks, äh, et me saaksime juua, luua uusi konkurentsivõimelisi rohelisi töökohti. me ei saa tunnitasude osas konkureerida Euroopas, Euroopa väliste piirkondadega, me peame äh, ma, ma tunnen muret Euroopa ärielu pärast äh, ja sellepärast, et me ei suuda luua vajalikul arvul uusi töökohti. mida kavatsete teie teha selleks, et võtta vastu see väljakutse, et äh, meie tehn-, rohelist tehnoloogiat arendada, meie innovatsiooni arendada, uute energiate väljatöötamist arendada? kõigepealt ma ma rahuldan siin, mulle pakub heameelt ka see, et me ei ole hakanud täietama siin Ben Bensoniga nagu Dan Jürgenseniga. iseäranis keskendun ma teadusuuringutele nendele valdkondadele, kus me suudame saavutada lisandväärtust äh, selle läbi, et me töötame kahekümne seitsme riigiga koos ja seda ka äriettevõtete seisukohast. ma kavatsen teadusuuringutele keskenduda süsteem, süsteem, süstemaatiliselt, meil on ta-, majanduse taastuskavad, äh, selleks, selles on ka selleks ette nähtud plaane, aga me võiksime suuremas osas valdkondades Euroopas vaadata, millised on meie jõupositsioonid, mida me võiksime ühises äh, ühise tööga kaugemale arendada. rohkem on meil vaja selliseid näiteprojekte, me kõik teame, et äh, see on suur väljakutse, kui meil on mingisugune hea idee kuskil teadusasutuses äh, kuni selleni, et jõuda selleni, et sellest saaks mingisugune toode, millest, mis toimub turule. Äh, see on otsekui suur must auk, millest meil tuleb üle saada ja kui selle musta augu ületamiseks on vaja suurt kapitali ja seal oleks Euroopal näiteks üks roll mängida ja see on üks kuur asjast ja üks külg asjast ja kui me vaatame, mida Lõuna-Korea, Hiina ja teised kulutavad äh, sellisteks investeeringuteks, äh, siis ma arvan, et äh, jah, see on tõesti üks koostöövaldkond. ja oluline on ka see, et me ei keskenduks alati mitte ainult suurtele ettevõtetele, suurtele äriettevõtetele, Euroopa Liidus on suur roll kanda ka väikestel keskmise suurusega ettevõtetel, ma püüan kontakteeruda erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega ja vaadata, mida kolmekümne ja viiekümne töötajaga ettevõtete puhul saab ette võtta, võib-olla neil on vaja mingisugust üle, no võib-olla nad saavad paremini ära kasutada mingisugust ülejäävat äh, kütust äh, või, või ülejäävat sooja ja nii edasi. ja sel moel saaksime me kasutada ka ära võib-olla häid tavasid äh, ja neid levitada Euroopas, nii et me ei peaks hakkama siin jalgrattaid leiutama. aitäh! suur tänu, järgmisena Brita Tomson. suur tänu, jah, Conny, ka mina tahaksin sulle tere tulemast Brüsselisse öelda ja meie ka ei pea hakkama üksteist teietama. ma pöörduksin tagasi selle küsimuse juurde, mis puudutab äh, tuumajaamu sellepärast et töötades direktiivi kallal siduvate eesmärkide kohta CO2 vähendamisele ja rohelise energia kasutamisele, oli väga palju nii ministreid kui Euroopa Parlamendi liikmeid, kes rääkisid, et roheline energia ja tuumaenergia on tegelikult üks ja seesama, sellepärast et mõlemal puhul hoidsime me kokku süsinikdioksiidi heitmete arvelt ja nüüd hakatakse sellest uuesti arutama ja selle nädala kuulamiste ajal teadusuuringute volinik ja energiavolinik kandidaat ütlesid mõlemad, et tuumaenergia on suurepärane võimalus CO2 heitmeid vähendada ja nemad kavatsevad pöörata rohkem tähelepanu tuumaenergia uuringutele. Need, teie kolm volinikku kavatsete teha tihedat koostööd ja sina ise oled varem öelnud, et sina tuumaenergiat ei toeta, kas sa kavatsed kehtestada vetot selle vastu, et tuumaenergiat hakatakse kasutama teena Äh, CO2 äh, vähendamise liikumise suunas ja et äh, teadusuuringuid ei keskendu oma töös samuti tuumaenergia arendamisele. ei, mingit vetot ma kehtestama ei hakka ja ma ei ole tegelikult öelnud ei tuumaenergiale, mina olen öelnud seda, et Taama, Taanis, kus meie, kus mina pärit olen, oleme otsustanud me millegi muu kasuks, meie ei taha tuumaenergiat me oleme langetanud äh, otsused, mis on kardinaalselt teistsugused ja mina arvan, ja nagu ma ka ütlesin oma esimeses vastuses üsna selgelt, et tuumaenergia on olemas ja meie jaoks on oluline see, et me peame tagama, et äh, tuumaenergia on turvaline, et rakendatakse uusi teadmisi. ma tean, et äh, on olemas, on tulekul uued, uue põlvkonna tuumaenergiajaamad, kus ei ole nii palju tuumajäätmeid ja me peame sel teemal arutlema, ma olen valmis arutlema sel teemal selle viie aasta jooksul, mis äh, mina olen selles ametis, kui mind valitakse, on Euroopas endiselt äh, tuumaenergiajaama tõina teavad sinna veel ka pärast ja see, aga mina ise ei leia, et tegemist oleks jätkusuutliku energiavalikuga ja kui asi puudutab teadusuuringuid, siis ma olen täitsa teadlik sellest, et väga paljud tahaksid, et me kulutaksime väga-väga palju raha sellele, et me teostame teadusuuringuid tuumaenergia vallas ja mitte niivõrd taastuvenergia vallas, seda mina ei taha. minu meelest on oluline see, et me ei pööra tähelepanu teadusuuringutes liiga palju tähelepanu tuumaenergiale ja seda taastuvenergiate arvelt aasta-poolteist aastat tagasi tõusis see pinnale, see, see teema äh, meie ette ja äh, selgus, et äh, taastuv, taastuvenergia jääb kõrvale, aga mina leian, et taastuvenergiale tuleb teadusuuringutes endiselt väga-väga palju tähelepanu pöörata. suur tänu nüüd Ivo Pelet. tere hommikust, mina istun jah siin ma küsiksin küsimuse äh, Põhjamere avamere energiaprojektist hollandi keeles. Äh, Taani, Belgia, Ühendkuningriik ja kuus muud riiki äh, saavad selles projektis olema kaasatud, sellele kulutatakse kümneid miljardeid eurosid ma eeldan, et te toetate seda projekti. kuidas kavatsete te seda projekti spetsiifiliselt aga toetada? kas te kavatsete kasutada uuemaid Euroopa Liidu rahastamisinstrumente, äh, mille, äh, mille ideedega ka te välja tulete ja mida te kaitsete teiste volinike ees? ja teiseks kas te kavatsete kaasata kõik Euroopa kodanikud sellesse projekti, et seda rahastatakse läbi Euroopa Liidu ja siis saavad sellest ka kasu kõik Euroopa kodanikud. mida äh, tõhusamad äh, võrgustikud meil on, seda parem. sest seeläbi saab äh, kõige tõhusamaks muuta ka meie energiatarned ministrina Taanis olin ma mõneti ka selles äh, problemaatikas kaasatud, kuidas muuta meie võrgustikud tõhustamaks, tõhusamaks. see on hädavajalik, äh, eriti kui meie taastuvenergiaallikate osakaal suureneb. Äh, mis puudutab rahastamise üksikasju, siis seda ma päris täpselt ei tea. ma eeldan, et sellega tegeleb peamiselt energiavolinik ma ei ole otseselt sellega, seega seotud ja ma ei hakka siis sellele vastama. suur tänu, nüüd kolmas äh, küsimuste voor. Äh, kõigepealt Jolanta Hiibner. suur tänu, proua volinikukandidaat Kopenhaageni tippkohtumisel vaatamata Euroopa Liidu poolsetele pingutustele ettevalmistustöös ei kirjutatud alla ühelegi siduvale kokkuleppele kasvuhoonegaaside vähendamise osas. peamiselt olid vastu riigid nagu India ja Hiina. kas Euroopa Liit peaks hoidma senist poliitilist joont rahvusvahelistes läbirääkimistes või ta peaks olema paindlikum nende riikide suhtes? teine küsimus. mida te arvate eh, infolekete kohta teaduskeskustest, eh, mis puudutab uuemat eh, infot kasvuhoonegaaside kohta? jah, see viimane küsimus puudutab seda kliimageiti. härra Vetsuri Äh, kliimapaneeli juht Kopenhaagenis ütles, et ta tegeleb sellega, aga minu isiklik arvamus on sellest, et sellest ei muutu mitte midagi. ja need lekked võivad vahel küll tekkida, aga me räägime siin tuhandetest teadlastest, kes tegelikult teavad, milles asi on, kes annavad meile nõu. ja sel-, selles valdkonnas ei muutu mitte midagi. kui, kuigi jah, teatud meilide vahetus lekkis me ei peaks olema väga äh, me ei peaks suhtuma väga negatiivselt sellesse, et Kopenhaagenis äh, suured majandused, mõned olid vastu. paar nädalat tagasi Brasiilia parlament seadis endale eesmärgi, eesmärgi, et nad äh, vaatamata majanduskasvule hälbivad tavalisest trendist kolmkümmend viis kuni nelikümmend protsenti. Jaapan seadis eesmärgiks äh, nelikümmend kuni nelikümmend viis protsenti. see on äh, tohutu suur eesmärk. sellise äh, suure majanduse puhul hälbida oma tavalisest viie aasta plaanist nii palju on väga suur asi. ja see minu arvates näitab, et nad võtavad seda probleemi tõsiselt. jah ametlikult mingisugustele kokkuleppele alla ei kirjutatud, aga paljud riigid ütlesid, et nad kavatsevad hakata tegutsema kliimamuutuse valdkonnas ja nad kavatsevad ka tõestada, et nad oma selliseid kohustusi täidavad. minu arvates on see väga oluline. Kyoto's äh, Lõuna-Aafrika, äh, USA, äh, Brasiilia, India ja Hiina ei äh, võtnud endale mingisuguseid kohustusi nüüd nad on seda teinud ja kui me äh, soovime ülemaailmselt seda probleemi lahendama, peame ka meie vastutama. I w takim razie takie króciutkie pytanie, bo pan już e, ten temat e, üks järg, jätkuküsimus. kas te võt, e, kavatsete kuidagi välja selgitada, miks need lekked teadusmaailmas tekkisid? sellega peavad tegelema teadlased ise. põhimõtteliselt on minu arvates poliitikutena meil ainult üks valikuvõimalus. me peame otsustama, kas me soovime kuulata teadlasi, kes ütlevad, et kui me kõhkleme, on öö, meie öö, tulevaste põlvkondade ees suured ohud. või me võime öelda, et tead-, teadlased võivad ka oma arvamust paarikümne aasta pärast muuta. kui me soovime teadlasi kuulata, peame me arendama välja uus, uuemaid puhtamaid tehnoloogiaid, me ei tohi sõltuda teiste poolt tarnitavast energiast. isegi kui te suhtute skeptiliselt kliimamuutusse, siis oleks selline tegutsemine nii või naa äh, äh mõistlik, eriti kui meil on varsti maailmas üheksa miljardit inimest ja energiat vähe. Euh, euh, euh, härra Parnio, proua volinikukandidaat, nagu te ütlesite ennem isegi, pärast Kopenhaageni läbikukkumist on Euroopa avalikkus suhtunud sellesse väga kriitiliselt. inimesed ei arva mitte ainult, et Kopenhaagen kukkus läbi, vaid ka et kliimamuutuse maksavad kinni eelkõige vaesemad inimesed. seega me peame taastama usalduse. Mehhikoks ette valmistades peab Euroopa ühinema, rääkima, nagu te ütlesite, ühel häälel ja me peame välja tulema uute rahastamisettepanekutega Te ütlesite, et äh, te, et äh, Euroopa Komisjon peab haarama juhtrolli. mida te aga kavatsete ette võtta selleks, et taastada see usaldus? mõned on siin rääkinud mingisugusest rohelisest maksust, võib-olla võiks maks kehtida toiduainete äh, impordile riikide puhul, kes ei austa meie keskkonnastandardeid. ja võib-olla peaks olema mingisugune maks ka äh, rahaülekannete äh, puhul. milline on teie arvamus? ma mõistan seda muret, nüüd on meil tarvis mobiliseerida avalik arvamus me ei saavutanud Kopenhaagenis oma eesmärke, kuidas siis hoida üleval avalikkuse huvi ja tagada, et, et meie inimesed ei peaks üksinda kõike seda kinni maksma. minu arvates on kliimaalane tegutsemine üks võimalus välja tulla majanduskriisist, kui me tegutseme õigesti, saame me luua uusi töökohti, mis majanduskriisiga kaduma läksid. seega on võimalus inimestele näidata, et see tegevuskava ei tööta vastu meie majandusalastele plaanidele, otse vastupidi. ma tean seda süsinikumaksu juttu, et paljudel liikmesriikides, paljudes liikmesriikides on öö, äh, süsinikumaks kehtestatud ka valdkondadele, mis ETS-i alla ei kuulu aga meil on tarvis nüüd teha kõvasti tööd, saavutamaks rahvusvaheline kokkulepe, mida on ette valmistatud juba aastaid. me peame selle saavutama Mehhikoks. me peame leidma kõige väiksema ühise nimetaja, olgu see siis mingisugune äh, süsinikumaks kas või USA kongress aga nüüd nõustus, et me, on tarvis süsinikuga kauplemise süsteemi. Jaapan kehtestab selle süsteemi järgmisest aastast, Austraalias üritatakse seda parlamendis läbi suruda, Uus-Meremaa ütles, et nad kavatsevad sellise süsteemi paika panna. minu arvates on see kõige tõhusam viis, kas seetõttu on ka Euroopa tööstus seda teistele lahendustele eelistanud, see on keskkonnale kasulik ja see annab häid, head motivatsiooni õigesti tegutseda erinevad makse võib kehtestada äh, hiljem, kui äh, me pole veel oma ees-, äh, tuleb välja, et me pole oma eesmärke piisavalt hästi saavutanud. Il est évident que les fuites de carbone vont être au centre de la préoccupation en matière de marché européen. süsinikuleke peaks olema ka meie jaoks pro-, tõsiseks probleemiks, aga nüüd tuleme tööstuse juurde kas te kavatsete järgmistel kuudel ka meie töötajate muresid leevendada? ma ei mõistnud täpselt, kas te saaksite korrata? Te ütlesite, et süsinikuleket saavad olema meie öö, äh, jaoks oluliseks prioriteediks, aga me saame töötajate usaldust pärast äh, Kopenhaagenit taastada ainult siis, kui me tegutseme õiglaselt ja anname eh, neile ka mingisuguseid tulevikuväljavaateid. tuleb tagada, et need eh, meie maksutulud ei hakkaks nendele eesmärkidele vastu töötama. ma arvan, et kui me eh, muutume praegu liiga araks töötab see vastu meie töökohtade loomise eesmärkide saavutamisele. ma toon siin ühe näite selle kohta, et kui me tegutseme taibukalt, tuleb see majandusolukorrale kasuks. Taanis kahe tuhande kaheksandal aastal viimasel enam-vähem normaalsel aastal enne majanduskriisi kasvas Äh, roheliste toodete, rohelise energia äh, eksport üheksateist protsenti. seega minu kodumaal ei ole eriti raske inimesi veenda, et kui me tegutseme õigesti, äh, kasvab ka töökohtade arv, suureneb eksport ja suureneb jõukus. seega tuleb tegutseda õigesti. suur tänu, järgmisena äh, proua Piedikainen. Quite, uh, rightly... Uh, te täiesti õigesti juhtisite tähelepanu sellele, et meil on vaja rohelist majanduskasvu, me peame aitama oma tööstusel muutuda selleks, et nad suudaksid tulevikus olla konkurentsivõimelised ja tegelikult mina ei karda niivõrd seda süsinikuleket, sellepärast et ettevõtted tavaliselt ei lähe sellistesse piirkondadele, kus on par-, halvemad teenused, seadused ja teadmised, aga ma lihtsalt kardan, et me ei aita neil muutuda nii kasumlikult ja nii kiiresti kui vaja. ka sellele te juhtisite tähelepanu, te ütlesite, et meil on vaja tegutseda varakult ja nagu te teate, probleem on selles, kuidas seda juhtuma panna. võib tekkida oht, et nüüd, kus meil on see kakskümmend kakskümmend strateegia, Äh, kõneldakse äh, liiga palju võib-olla sellest rohelisest äh, majanduskasvust, aga meil on vaja tõhusaid vahendeid selle saavutamiseks. meil on vaja jätkusuutlikumalt ja tõhusamalt kasutada energiaressursse. minu küsimus oleks selline, kuidas te tagate, et see ka juhtuks ja millised on need vahendid, mida te kavatsete kasutada? volinikukandidaat, ma arvan, et ETS on väga oluline vahend, sest selle läbi me näitame, et äh, kui tegutsetakse ebatõhusalt, siis see läheb ka kalliks maksma ja see on väga hea stiimul äh, panna tootmist muutma, kuidas saaks asju tulevikus toota erinevalt sellest, kuidas neid toodetakse täna. minu arvates on see see etalon Äh, meil on tegelikult paika pann-, plaanis paika panna viiskümmend erinevat etalooni, mis puudutavad tööstut, tööstust ja ma loodan, et seda nähakse mitte kui koormat, vaid ka kui inspiratsiooniallikat. ja kuidas me saaksime aidata ettevõtteid, et see kõik toimuks äh, võimalikult äh, tõhusal viisil. ma olen korduvalt juba rõhutanud, et kui me tõesti tahame midagi tööstuse ja ettevõtete heaks ära teha, siis me peaksime palju rohkem keskenduma teadusuuringutele ja arengutegevusele, demonstratsioonprojektidele, projektidele, me saaksime palju rohkem ära teha ka hariduse vallas, näiteks aast-, paar aastat tagasi ütlesid inimesed Euroopas, et meie oleme alati need, kes hakkavad disainima neid äh, tooteid ja Hiina hakkab neid siis tootma, aga meie oleme need, kes siis innovatsiooni ja disainiga tegelevad, aga ma ei ole enam kindel, et see täna niimoodi on ja homme kohe kindlasti mitte nii et, et ma arvan, et me peame keskenduma üsna palju ettevõtlusele, innovatsioonile, me peame looma stiimuleid nendele, kes in-, innovatsiooniga tegelevad ja peame hoolitsema selle eest, et meie haridustase selles valdkonnas ka paraneb. ma arvan, et on väga palju asju, mida me saame teha ja mulle tundub, et me Euroopas ei ole eriti tugevad parimate kogemuste jagamisel. Taanis mõned aastad tagasi Äh, mõned et-, ettevõtted ütlesid, et me ei saa lihtsalt tulla kokku ja arutada, kuidas luua üks keskus ühes sektoris, sest me oleme ju äh, konkurendid, aga nüüd nad on aru saanud, et no me oleme ju üks majandus, et miks siis äh, mitte koostööd teha, kui me seda teeme, siis me suudaksime maailmaturul palju konkurentsivõimelised olla. ma nii, et ma arvan, et me peame eelkõige õppima üksteiselt üksteise parimatest tavadest ja kogemustest. proua Piedeke Pietikäinen. kas te olete valmis ähm, äh, ökodisaini äh, laiendama kõikidele toodetele? Äh, mida te selles vallas plaanite teha? volinikukandidaat, ma arvan, et ökodisaini direktiiv on äärmiselt huvitav. see direktiiv ei ole andnud nii kiireid tagajärgi, nagu me lootsime Äh, Taani ministrina olen ma kogenud, et ega kuue aasta tagant võib ju vaadata, kui palju on nüüd juba ära tehtud ja ära tehtud ja selgub, et asjad on liikunud väga aeglaselt. aga ma tõesti kavatsen vaadata, kas seda direktiivi saaks laiendada, ma ei ole päris kindel, äh, mida, millised need piirid täna on, mida saab teha, aga minu arvates on tegu väga tõhusa vahendiga ja Äh, see on ka vahend, mis võimaldab meil standardeid paika panna, sest standardite paikaseadmine on tegelikult äh, väga äh, hea asi, võt-, võtame näiteks kas või elektri tootmise, meil on küll konkurents tootjate vahel, aga ei ole ju äh, mingit kahju ei sünni ju äh, sellest, kui me tootmisele kehtestame ka teatud standardeid, kui see aitab energia raiskamist vältida. aitäh! ja nüüd transpordikomisjonilt esimene küsimus ja selle esitab härra Idala. suur tänu, härra esimees. minu küsimus on seotud äh, meresõiduga. kõik äh, transpordipoliitilise otsused on omal moel ka keskkonnapoliitilised otsad. Äh, mis puudutab meresõitu, siis IMO on teinud otsuse selle kohta, et tulevikus null koma viiest null koma üheni vähendatakse väävli heitmeid äh, ja selle määrat. aga see puudutab ainult Euroopa Liidu piirkonda ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu siseselt äh, konkurents äh, vääristub, moonu, konkurentsi moonustata, moonutatakse, kuidas teie seda asja näete, kuida-, mida teie arvate seoses see, see, selle otsusega Äh, kliima- ja transpordipoliitilisi sidemeid ja kuna see otsus kehtib ainult osades Euroopa Liidu meredes, kas teie arvate, et seda otsust tuleks laiendada kõikidele meredele? ma arvan, et kui Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon on selles osas kokkuleppe saavutanud, siis see on mulle vastuvõetav äh, nii et, et kui äh, Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni osapooltele see asi vastuvõetav on, siis miks mitte ja me peaksimegi hoolitsema selle eest, et laevandussektori määrused tulevadki põhiliselt just IMO-st ja mulle tundub, et Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon on mõnikord liiga aeglaselt tegutsenud, ma olen nendega juba aastaid koostööd teinud ja ma oleksin lootnud, et me oleksime Kopenhaagenis saavutanud kokkuleppe, mis oleks sisaldanud ka äh, merendussektori, seekord see ei õnnestunud, loodetavasti õnnestub see järgmine kord, me peame IMO-le väga selgelt välja ütlema et me tõesti väga soovime, et see organisatsioon äh, langetakse otsused laevandussektori kohta, aga see tähendab ka seda, et nad peavad seda tegema ja mitte lihtsalt kõhklema. ma arvan, et nii laev, laevandussektori kohta äh, kehtib seesama, mis ma ütlesin enne teiste sektorite kohta, et peab survet avaldama mõnikord, et äh, asjad areneksid ja muide, ma olen näinud, kuidas nüüd kriisitingimustes paljud äh, laevafirmad ise on hakanud selliseid samme astuma, sest see on mõistlik nii keskkonna aspektist kui ka majanduslikust aspektist. täiendav küsimus, härra esimees. Äh, Läänemere piirkonnas äh, tõenäoliselt venelased ei kavatse rahvusvahelise mereorganisatsiooni otsust äh, järgida ja seetõttu nemad tõenäoliselt saavutavad kontrolli üle kogu Läänemere. ja mida te arvate sellest, äh, kuidas sellise transpordiga seotud küsimuses Euroopa Liit satub konkurentsi Venemaaga? Äh, ma olen teiega täiesti nõus, äh, me peame vaatama, milliseid määrusi rakendada Läänemere osas. Äh, mulle tundub siiski, et Venemaa seisukoht on hakanud natukene muut-, muutuma, kas need muutused puudutavad ka seda konkreetset küsimust, seda ma ei oska öelda, aga viimastel kuudel ma olen kogenud, et president Medvedjev läheneb keskkonnategevuskavale teistmoodi kui eh, varasemad Venemaa juhid ning eh, võib-olla peaksime eh, keskenduma sellele ka Venemaa ja Euroopa Liidu vahelises dialoogis, et võib-olla meil õnnestub selles valdkonnas rohkem tulemusi saavutada. aitäh ja nüüd tuleb siis neljas küsimuste voor ja alustame proua Klaasiga. aitäh. Äh, proua Hedekoort, ma istun siin ruumi teises otsas Äh, Kopenhaageni tippkohtumine ei andnud neid tulemusi, mida me sellelt ootasime, aga Euroopas me panime siiski paika üsna ambitsioonikad eesmärgid ja normid ja see puudu-, ma räägin siin emissioonidega kauplemise direktiivist. selles direktiivis me sätestame et kauplemisdirektiivi tuleb kohaldada rahvusvaheliste kokkulepetega kas teie arvates on ETS direktiiv vaja äh, nendega kohaldada, millised äh, järeldused te teeksite äh, sellest kokkuleppest pärast Kopenhaageni läbirääkimiste ebaõnnestumist, kas teile tundub, et meil oleks vaja äh, muuta seda äh, direktiivi kooskõlas artikliga kümme ähm, äh, Te rääkisite siin ka etalonidest, kui me Äh, vaataksime, kuidas need etalonid toimivad, kas te siis hoolitseksite selle eest, et äh, kõige tõhusamad äh, elektrijaamad, mis on siis seotud süsinikulekkega, peaksid olema sada protsenti maksuvabad? ma ei usu, et me Kopenhaageni pärast peaksime hakkama direktiivi muutma aga minu arvates on häid äh, tulevikuväljavaateid just nimelt emissioonidega kauplemise süsteemile. Euroopa Parlament, ministrid äh, on viimaste kuude jooksul, tegelikult viimase aasta jooksul olnud äh, väga tihedas kontaktis USA kongressi esindajatega ning on üritanud vaadata, kuidas süsteeme lähendada, nii et, et mulle tundub, et Äh, praegu on väga hea võimalus äh, seostada seda süsteemi, mis meil siin on äh, olnud üsna edukas ja, ja tõesti, me oleme tun-, peame tunnistama, et see on olnud edukas ja nüüd lähendada seda siis Ameerika süsteemile. näiteks kas või panna paika ülemaailmne süsiniku hind ja nüüd rääkides etaloonidest, ma ei arva, et me peaksime nõudma, et kõik kulud oleksid sada protsenti hüvitatud, seda ma ei arva. mõni, mõned asjad on ikkagi sellised, millega kaasnevad kulud tuleb ettevõtetel endil kanda ma sooviksin Äh, esitada ka täieva, täiendava küsimuse. me võime küll need etaloonid paika panna, aga kui me räägime näiteks süsinikdioksiidi emissioonidest, kui me vaatame toiduaine ja põllumajandustoodete kaastamist, siis see oleks ju üsna keeruline. kuidas teil on plaanis seda teha? kas te soovite öelda, et et, et kuna taimed neelavad süsinikku ja siia, siia toodavad hapnikku või, või, või kuidas? me kõneleme siin toiduainete tootmisest, see kõik tahetakse nüüd kaalule panna, aga kuidas te tahate seda mõõtma hakata? Te-, tegemist on äärmiselt tehnilise küsimusega, kuidas seda kõike täpselt mõõta, aga välja on töötatud väga konkreetsed viisid, kuidas mõõta heitmeid põllumajandusest ja näiteks äh, Taanis meil on nõndanimetatud rohelise kasvu plaan põllumajanduse jaoks ja kui äh, muudetakse tootmisviisi, kui pannakse paika määrus selle kohta äh,, kuidas talveperioodil põllukultuure kasvatada, kuidas korraldada väetamist, kuidas seda teha tõhusamalt, siis äh, on juba väga, väga keeruline äh, välja selgitada, mis siis on kliima aspektist kõige parem lähenemisviis. aga on olemas võimalused, kuidas seda ähm, mõõta ja isegi on võimalik heitmed pinnases hoida ja ma arvan, et me suudame neid äh, meetodeid kasutada, aga tegemist on valdkonnaga, kus me peame veel palju tööd ära tegema, vaatama, mida me täpselt saame teha Äh, Euroopas on juba olemas need nõndanimetatud süsinikuneeldurid, nii et, et aitäh. ja nüüd Linda McEwen. Äh, volinikukandidaat, ma tahaksin ka ETS-ist kõnelda. oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, Te rääkisite transpordist ja sellest, et emissioonid transpordisektoris kasvasid, rääkisite ka merendussektorist äh, Äh, direktiivis on kohustus kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks kaasata ka merendussektor, kui ei ole rahvusvahelist kokkulepet. ma arvan, et jääte selle lubaduse juurde. nüüd, mis puudutab maanteetransporti, meil USA-s on, vabandust, Ühendkuningriigis on selline süsteem, et me äh, maksustame siis nii-öelda kütet, Austraalias on teine süsteem me, me sooviksime, et komisjon uuriks neid erinevaid meetodeid ja mida teie sellest kõigest arvate? Äh, volinikukandidaat, jah, ma olen rääkinud sellest tähtajast kaks tuhat üksteist meretranspordi jaoks. ma olen väga selgelt äh, öelnud äh, rahvusvahelisele merendusorganisatsioonile, et aeg hakkab otsa saama, kui nemad tahavad ise langetada otsust, kuidas seda eesmärki saavutada, siis äh, mul ei ole mitte midagi selle vastu, mul ei ole mitte midagi, äh, mingit soovi, et me peaksime seda tingimata Euroopas tegema. laevandus on globaalne majandussektor nii et, et oleks võib-olla tõesti eelistatavam, kui rahvusvaheline merendusorganisatsioon ise oma töö teeks aga sellisel juhul nad peavad kiirustama võrreldes sellega, mida nad siiani on teinud. ja äh, see jutt, et kas me võiksime ETS-süsteemi alust laiendada, ma olen äh, tutvunud ka teie Florence'i raportiga äh, küsimus on selles, kas me peaksime seda tegema. minu arvates on tegemist huvitava mõttega, me võib-olla peaksime kaaluma, mida see tähendaks näiteks äh, Äh, selle, selles osas, mida me saame siis teistest sektoritest, see, kuidas me oleme kokku pannud kliima- ja energiapaketi ja äh, mulle tundub, et näiteks liikmesriigid ei pööra piisavalt tähelepanu transpordipoliitikale, sest see jääb ETS-süsteemist välja. nii et, et tegelikult olukord on üsna sarnane kliima- ja energeetikapaketile, kus äh, erinevad riigid on hakanud paika panema siis ETS-süsteeme ja ka, ja sellest süsteemist välja jäävaid süsteeme Äh, nii et, et äh, liikmesriigid praegu koostavad oma tegevuskavasid, ma loodan, et nad teevad seda ka transpordi jaoks, sest muidu me ei saa lahendada neid probleeme, mis meil emissioonide vallas Euroopa Liidu ees seisavad, me peame tegema, tegelema transpordiga palju tõhusamalt. Äh, proua McEvans, ETS on tõeliselt suunatud tööstusettevõtetele, aga kõik peavad üritama võidelda kliimamuutustega äh, Äh, esitan sama küsimuse, mille minu kolleeg esitas härra Podošnikule, mida teie olete oma elustiilis muutnud selleks, et kliimamuutusi vähendada? volinikukandidaat, see oli üks äh, hullemaid küsimusi, mis mulle esitati kliimaministrina. me kõik teame, et me, mina ja nagu ka teie, kasutan lennukit väga tihti eraisikuna olen ma teinud seda, mida paljud norm-, tavalised perekonnad on teinud. ma, kui me ostsime uue auto selleks, et asendada väga vana, tegemist on kategooria A ka autoga e, tavaline, kus kaks teismelist poissi ära mahuvad, siis me oleme e, kodus Äh, ühte-teist muutnud, näiteks äh, vahetasime välja aknad, äh, asendasime need energiatõhusamatega, kui ma ostan uusi e, elektroonikaseadmeid, siis ma vaatan nende energiamärgistust. lihtsalt selliseid pisikesi praktilisi asju olen ma teinud ja igaüks saab neid teha või nendest rohkem teadlik olla. aitäh! ma arvan, et see küsimus esitatakse veel äh, Eh, uuesti, aga nüüd härra Soonik. Stiu, je suis là. E, w Europie Środkowo-Wschodniej w wielu krajach ponad 90% energii pochodzi z węgla. Kesk- ja Ida-Euroopas e, üle üheksakümne protsendi energiast mõningates riikides toodetakse söest ja seda ei saa üle e, muuta sellepärast et me ei saa nende riikide kodanikke liigselt koora-, koormata, see pealegi tapaks kogu ma-, tööstuse nendes riikides. kas te olete nõus sellega, et kliimamuutuse kulud peaksid Euroopa Liidu riikide vahel olema võrdselt jaotatud ja kuidas te kavatsete tagada seda, et selline võrdne jagamine ka praktikas ellu rakendub? ja mida te öö, arvate puhtast söeenergiast, millal öö, rak-, hakatakse rakendama puhta söetehnoloogiaid. ma ei arva, et Euroopas äh, oleks võimalik rakendada sellist süsteemi, kus äh, hinnad oleksid täpselt võrdsed, aga ma arvan, et kliima- ja energiapaketi puhul meie äh, Euroopa Liiduna oleme andnud endast parima selleks, et kompenseerida uutele liikmesriikidele puudused ka nende puhul, kes eriti sõltuvad äh, söeenergiast. me oleme andnud välja uued load olemasolevatele äh, söeenergiajaamadele ja me oleme püüdnud arvesse võtta erinevate liikmesriikide erinevaid vajadusi. ma usun, et äh, süsi jääb sellesse maailma veel kauaks ajaks nii et puhas süsi on parem kui nii-öelda must süsi aga isegi puhta söe puhul me um, peaksime me pikemas perspektiivis äh, seadma eesmärgiks sellest söest vabanemisele, sellepärast et äh, süsi on saastav, süsi äh, toodab süsinikdioksiidi ja ma arvan, et me peame alati püüdlema üha puhtamate mooduste poole oma toodete tootmisel. ja mis puudutab rahastamist, siis ka rahastamise osas ma arvan, et energiajulgeolekut silmas pidades peaksime me tulevikus olema võimalikult sõltumatud ja sõltumatud ka fossiilsetest kütustest. E, ma ei tea, kas ma mõistsin teid õigesti, aga Te ütlesite, et tulevikus e, peab puhas, e, tuleb puhtast söest ka nii-öelda vabaneda, kas see pole tõsi? Coal will be ma ütlesin, et pikaks ajaks jääb süsi meie maailma. ja ma olen teadlik ka sellest, ka väga pikaks ajaks jääb süsi Euroopasse, kuid ma ütlen, et minu väga pikas perspektiivis peaksime, kindlasti mitte järgneva viie aasta jooksul, aga väga pikas perspektiivis äh, tahaksin ma näha vähese süsinikuheitmetega äh, Äh, ühiskonda, ühiskonda, kus me ei kasuta fossiilseid kütuseid, äh, ma ei tea, kas see on võimalik, äh, minu ja sinu eluea jooksul võib-olla mitte, aga visioonina, tulevikunägemusena on see ehk võimalik, nägemusi on ka alati vaja um,. Dann haben wir Kriton Arsenis als nächsten. Thank you, Mr. President. I would like to welcome Mrs. Hedegaard. Uh, it's very... Arsenis, tere tulemast, proua Helgad. ja ähm, ma tahaksin rohkem mõtiskelusid äh, ka, ka selle Kopenhaageni teemadel ja enesesisevaatluste. ma esitaksin nüüd küsimuse äh, kreeka keeles, kuidas te kavatsete tagada seda, et looduslikud ökosüsteemid, äh, mis on maa kõige äh, suuremateks ka süsinikuneelduvuks, äh, saavad ka kasutatud äh, ja piisavalt kaitstud, kui me räägime siin äh, süsiniku ladustamisest ja veel, kuidas te kavatsete sisse viia neid poliitikaid, mis hõlmavad pinnast, habitat või elupaiku, metsu ja ookeani, nii et meil oleks kliimapoliitiline reaktsioon, mida meil Euroopas on vaja? meil on oma metsand-, me peaksime rakendama oma uut metsanduse, meil on väga head metsanduse kogemused, meil on väga head kogemused ka pinnase kaitse vallas ja nii edasi, aga ma arvan, et me peaksime rakendama paremat kooskõlastamist, siiamaani meil on kooskõlastamisest puudu jäänud, meie lähenemine ei ole jätkusuutlik, me ei tea, mida, mida me täpselt tulevikus teeme, me peaksime oma panust paremini koordineerima ja ma tahaksin siin tervitada äh, ka võimalust teha koostööd meie kolleeg, oma kolleeg äh, härra Potočnikuga, nagu näiteks elupaikade osas ja ka veekogude osas, see on ka üks võimalus, äh, kuidas me saaksime oma loodushoiupoliitikat ühendada kliimakaitsega, sellepärast et veeraamistikus praegusel hetkel peavad kõik liikmesriigid oma plaane tegema eraldi ja üks kõige parimaid mooduseid kaitsta meie pinnast, kaitsta meie äh, elupaiku, märgalasid ja nii edasi, oleks teha seda läbi äh, vee äh, raamdirektiivi nii et ma arvan, et järgmise päeva jooksul, järgmise viie aasta jooksul on Euroopa Liidul mitmeid valdkondi, mille kallal töötada. härra Tiimasse ajal, ajal alustati väga tähtsate direktiividega, aga nüüd tuleb meil rakendada ka, keskenduda ka nende direktiivide rakendamisele nii, et meie eesmärgid oleksid jätkusuutlikumad. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η προστασία των τροπικών milliseid samme kavatseda võtta selleks, et tagada, et troopiliste metsade kaitse ei äh, saa olema selline heitmetega kauplemise süsteemi kompensatsiooni äh, meede, vaid täiendav meede kliimamõjude muut-, kaitsele ja kas te olete nõus, et heitmetega või eh, heitmete vähendamine peaks eh, olema ka konkreetne vähendamine liikmesriikide tasandil koguste üldarvus? troopiliste metsade kaitse puhul ma arvan, et eh, me peame panema paika rahvusvaheliselt selged eesmärgid ja selged reeglid rahvusvahelise kokkuleppena. me peame tagama selle, et me saame oma raha eest ka, ka piisavalt äh, kasu äh, ja praegusel hetkel räägitakse rahvusvahelisel tasandil äh, metsandusest, juba on mitmesuguseid häid tavasid ja need, mis head, head tavad, mis praegusel hetkel on, kas need on osaks meie kliimapaketist, ei, need on juba olemas, neid me teeksime niikuinii kliimameetmete hulka äh, saab arvata ainult äh, täiendavaid äh, lisameetmeid. see on väga, väga keeruline küsimus rahvusvahelistes äh, läbirääkimistes, aga ma arvan, et selles valdkonnas oleme me kõige kaugemale jõudnud rahvusvaheliste läbirääkimistega nii, et me pigem maksame põllumeestele selleks, et nad kaitsevad metsasid, selle asemel, et see mets lihtsalt maha võetakse Äh, nii et põhimõtteliselt äh, üks võimalus ongi see, et nemad saavad raha kaitsmise eest äh, ja meile jääb see mets püsti, nii et see on ja teisi võimalusi tuleb ka kaaluda loomulikult. ja järgmine küsimus, palun, Katliin van Brempt. Eh, welkom, mevrouw de minister um.... Ehm, suur tänu, härra min-, proua minister. ma istun siin. ma arvan, et äh, me nüüd me oleme jõudnud selle kuulamisega poole peale ja mina isiklikult äh, olen päris, äh, mulle mõjus päris veenvalt see, mida te ütlesite ja ma olen veendunud, et te olete piisavalt pädev selle ametikoha jaoks. ka teie osakondaga äh, võib osutuda pisut suutmatuks, sellepärast et te peate nii-öelda paluma almust teistelt portfellidelt, teistelt volinikelt selleks, et kliima äh, portfelliga hästi tööd teha ja see, mida Brita Tromson äh, näiteks ütles äh, tuumaenergia kohta, see on väga oluline. oluline on ka see, kas me äh, liigume eemale tuumaenergiast või ei tee seda. mida kavatsete teie teha, kas teie kavatsete tõeliselt võtta endale selle koordineerija kohustuse erinevate energiaallikate osas ja seejuures lubada eemaldada fossiilkütustest ja tuumaenergiast siis, kui asi puudutab äh, toetusi. jah, ma võitlen kindlasti selle nimel, et ressursid läheksid äh, selles suunas, et sellest saaks kasu meie kliima ja ma arvan, et ma ütlesin üsna selgelt välja, et ma ei taha mingisuguseid toetusi fossiilkütuste jaoks Euroopas äh, ega mitte kuskil mujal. ma ütlesin ka lihtsalt seda, et ma tean, et Indoneesias või, või või mujal, kus on väga palju vaeseid inimesi, siis äh, tuleb arvesse võtta ka sotsiaalpoliitilisi asjaolusid, aga isegi Rahvusvaheline Energiaagentuur äh, soovitab nüüd loobuda kõigist toetustest fossiilkütustele. me ei anna enam toetusi fossiilkütustele, see ei saa olema ükski Euroopa poliitika. ja teil on õigus selles osas, et minu direktoraat ei saa Ehm, selle direktoraadi töö ei saa olema lihtne. ja ma mõistan, kui mõned teist tunnevad pisut kahtlust siit äh, selle direktoraadi olemuse osas, äh, sest et tänased küsimused näitavad ka, et äh, kliimasõja võib olla tegelikult ükskõik mis, sellega on seotud teadusuuringuid, energia, tead-, teadus, energia, transport, keskkond ja nii edasi. ja tuleb langetada otsused, kas me tahame kõike seda koondada ühe mütsi alla. see ei ole aga võimalik, seetõttu me peame tegutsema ühiselt. see aga tähendab, et meil peavad olema mõningad tööriistad, mille kallal seda tööd teha. ja selge on see, et kui äh, meie komisjon otsustab äh, pidada tähtsaks kliimamuutuse vastast võitlust ja kui me tahame seda kliimamuutuse alast võitlust nii-öelda süvalaiendada, nagu kõik meie dokumendid seda väljendavad, siis tuleb olla valmis ka ressursse selle eesmärgi saavutamiseks eraldada. Next question goes to Eija-Riita Korhola. ja järgmisena palun Eija-Riita Korhola, proua volinikukandidaat Te olete öelnud, et te usute Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemi ja et te loodate seda ühendada teiste süsteemidega väljaspool Euroopa Liitu. kas see ühendamine tähendab seda, et peaksid olema ka võrdsed äh, eesmärgid ja samuti ka lubade jagamise süsteem ja tooge mulle võib-olla mõned näited, kuidas ETS-i ühendamine võiks toimida, me teame üldiselt, et äh, lubade arv määrab ka lubade hinna ja mis peaks olema siis sellise loa õige väärtus näiteks Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus sellisel puhul. Ameerika Ühendriikide kongress, kongress räägib praegu miinimumhinnast ja räägib ka selle loa äh, piirhinnast, meil puuduvad sellised äh, määrad Euroopa Liidus ja selline reguleerimissüsteem, kuidas äh, te kavatsete neid kahte süsteemi ühendada? nii palju, kui ma olen mõistnud, siis tegelikult ei pea süsteemid äh, olema ju täpselt ühesugused ja load ei pea olema täpselt ühesugused, see ei ole hädavajalik. aga ma arvan, et äh, kui me saaksime standardid paika panna, äh, Euroopa standardid, siis loodetavasti see tulevikus saab olema kogu maailma jaoks eeskujuks, kui me suudaks kõigepealt ühendada Ameerika Ühendriikide süsteem äh, euro-, mis on praegu tulekul Euroopa Liidu süsteemiga, siis me oleksime enda jaoks taganud, et selline süsteem äh, on, on inspiratsiooniallikaks ka teistele, Jaapanile, Uus-Meremaale ja nii edasi. loomulikult äh, meie visiooniks on üleilmne süsteem, kus on ka üleilmne hind süsinikule ja ma arvan seetõttu, et parim oleks, kui me Euroopas suudaksime vältida kahtekümmet seitset erinevat oktsiooni, vaid me saaksime seda süsteemi korraldada ühiselt, Euroopas toimub äh, kauplemine heitmetega ja Euroopa annab äh, välja lubasid, minu meelest selline lähenemine oleks parim nii palju, kui ma mõistan, siis äh, börsil võib tekkida spekuleerimise oht ja seetõttu me ei tea, milliseks need hinnad kujunevad, tõukefondid ja teised äh, riskifondid võtavad äh, ohjad oma kätte ja me peame kuidagi neid asju suutma kontrollida, aga see on, see võib meile anda ju mõtteainet. nii palju siis minu poolt, aga kes siis järgmine küsimuse esitab, Vajona Hool um,? Ähm, jah, ma tahan rääkida täpselt sellest samast asjast. Euroopa ETS-is on olnud probleeme, et selline süsteem toimiks, on tarvis stabiilset hinda süsinikule. ja erinevatel põhjustel loomulikult üks põhjus on majanduskriis, on hind olnud ebastabiilne kas te võib-olla kaaluksite vähemalt lühiajalise meetmena mingisuguse standardhinna paikapanemist süsinikule? ja rahvusvahelistes aruteludes on see teema tõstatunud äh, nii mitmelgi korral, seda oleme, olen ma arutanud ka USA-ga. ma kahtlen, kas sellest oleks meie eesmärkide saavutamisel kasu. mitmel põhjusel. kõigepealt, kui on olemas see üks miinimumhind, siis kuidas tagada, et järgmises majandustsüklis äh, ei nõutaks mingit ülempiiri? see, see põhjustaks sellise väga liigselt planeeritud süsteemi. loomulikult ettevõtted ütlevad, et öö, äh, öö, äh, oleks väga öö, hea, kui oleks vähemalt mingisugune miinimumhind. aga nii palju, kui ma tean, siis hind on kõikunud kümne ja kahekümne viie euro vahel võrreldes naftahindade kõikumisega ei ole see just eriti palju. seetõttu ma arvan, et oleks palju olulisem pigem mitte anda välja liiga palju eraldisi. seeläbi saab turu tööle panna. siin on palju probleeme, kui me alustame siin selle miinimumhinnaga, siis jääb eraldisi üle, kes neid üldse ostma hakkab ja nii edasi. jah, on suur kiusatus miinimumhindadele, sest me soovime ju etteennustatavust. aga võib juhtuda ka olukord jah, kus tööstus tuleb meie juurde ja ütleb, et me soovime nüüd ülemmäära ja et kui me paneme mingisuguse kindla ühe hinna, fikseeritud hinna paika, siis see turg ei saa ka toimida Äh, tegemist ei ole mis-, mingi müstilise nähtusega, tegelikult turud ju öö, äh, nii töötavadki, kui nõudlus väheneb, siis hinnad langevad. niisiis, me usaldame turgusid. järgmisena Maria Carvalho. A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico na área das energias limpas constituem um pilar fundamental na kui me räägime puhtate eh, energiate arendamisest, siis see on kindlasti üks nurgakivisid võitluses kliimamuutuse vastu. aga Euroopa investeeritab, investeerib täna vähem puhtalt puhastesse energiatesse seda tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal. mida kavatsete teie teha selleks, et finantsperspektiiv seaks prioriteetide hulka ka need uuringud ja kuidas kavatsete te eh, investeerida arenguid eh, päikeseenergiasse, tuuleenergiasse? Euroopa Liidul on mitmeid programme selleks, et eh, linnades vähendada süsinikdioksiidi heitmeid, mitmeid kohaliku tasandi programme, regionaalseid programme, kuidas kavatsete teie äh, Äh, tulevikus toetada nende programmide finantseerimist ja kuidas kavatsete te stimuleerida äh, nii-öelda äh, et-, hoonete energia mikrotootmist. kas te räägite teadustööst ehituste alal? selge. minu arvates, kui me alustame arutelusid finantsperspektiivi üle siis nagu ma ütlesin juba varem, on kriitilise tähtsusega see, et finantsperspektiivi prioriteedid oleksid ühildatud meie poliitiliste prioriteetidega. me ei saa ju edasi minna täpselt nii, nagu eelmisel viiel aastal, muidu me jääksime ühe koha peale tammuma, me peame edasi liikuma viimasel viiel aastal on ka teadusrahasid sellele valdkonnale mõneti rohkem eraldatud. ka majandustaastuskava Euroopas on sellele natukene keskendunud, aga üldine trend on jah, et teadusrahas, rahad on selles valdkonnas vähenenud. ja sellest see, see töötab meie eesmärkide saavutamisele vastu. mis puudutab meie põllumajandusfonde, siis ka seal peame me eraldama rohkem rahasid teadusele, uutele tehnoloogiatele, biogaas näiteks, selle potentsiaal on fantastiline. ja me ei peaks ära ootama öö, kõiki, et kõik liikmesriigid jõuavad ise oma otsusele, me peame kohe tegutsema. see on üks valdkondi, kus minu arvates oleks tarvis võidelda ka komisjoni sees kui mind komis-, äh, volinikuks määratakse, siis üks esimesi kohtumisi saab olema mul äh, teadusvolinikuga, sest me juba ennem leppisime kokku, et me üritame koos tegutseda, tähtsustamaks seda valdkonda. suur tänu, Said El-Katraoui! suur tänu! jah, mina istun siin Te rõhutasite transpordi olulisust kliimaarutelus. ilmselgelt äh, tuleneb transpordivaldkonnast suur hulk heitmeid. selle üle ei olegi mõtet vaielda. aga ma arvan, et meil on tarvis paika panna põhimõttelised meetmed me ei, selle asemel, et lihtsalt keskenduda näiteks kergesõidukite heitmetele. Te rääkisite ka kliimapaketist. milline on teie arvates öö, selle jaoks paika pandud ajakava? ja kuidas me peaksime öö, täpsemalt kaasama transpordi kliimapaketti? ajakava, ma arvan, et tegutseda tuleks võimalikult kiiresti. ma täpselt ei oska loomulikult vastata, sest seda tuleb veel rääkida oma kolleegi, selle üle tuleb veel läbi rääkida oma kolleegi transpordivolinikuga. aga jah, transporti tasalülitab meie edusammud teistes valdkondades näiteks äh, raudteetransport. Äh, kulub viis kuni kümme aastat äh, pärast otsuse vastuvõtmist, et me saavutaksime tõesti selle, mida me oleme soovinud. ma ennem juba rääkisin ka näiteks veoautodest, mille alal tuleb tegutseda, siis tuleb üle vaadata meie kergesõidukite strateegia, siis tuleb tegeleda ka merenduse ja lennundusega, aga volinikuna äh, tuleks vaadata transpordivaldkonda tervikuna. ja seda tuleks vaadata ka kodaniku aspektist lähtudes, miks inimesed ei kasuta näiteks ühistransporti piisavalt? mida saaks Euroopa Liit äh, siin rohkem teha? näiteks planeerimise eest vastutavad jah, liikmesriigid nagu paljude muudegi asjade eest, aga meie ülesanne on eelkõige aidata vahendada kogemusi. eelmisel aastal pandi paika esimest korda investeerimisplaan kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks juba, mis läbi, jah, esimest korda läheb kaks kolmandikku rahastamisest ühistranspordile ja Euroopa tasemel saame me jah, aidata sellele kaasa läbi teatud standardite paikapanemise läbi. suur tänu selle vastuse eest. ma pööraksin teie tähelepanu veel ühele selle valdkonnaga seotud küsimusele. juba aastaid oleme transpordi valdkonnas rääkinud hindadest, sellest, kuidas stimuleerida käitumise muutusi läbi hinda, hindade kaudu minu küsimus teile oleks järgmine, kas te toetate seda äh, väli äh,, transpordisektori äh, sise äh,, äh väliskulude sisekuludeks muutmist? jah, minu arvates peaks olema üks võimalusi. loomulikult on tegemist ka maksu- ja majandusküsimusega liikmesriigid peavad veel järele mõtlema, kuidas nad seda süsteemi kasutada saaksid. aga ma arvan, et see oleks üks võimalikke lahendusi. ning transpordivaldkonnas tuleb mõelda kuidagi, kuidagi uutmoodi äh, inimesi tuleb, inimestele tuleb selgitada, et ähm, äh, kõik see maksab üsna palju. näiteks inimesed kulutavad väga palju aega ummikutes istudes, aga äh, äh, autoga sõitmiseks on tarvis ka ehitada väga palju maanteid, äh, mida maksimaalselt kasutatakse võib-olla ainult paar tundi päevas. seega me peame leidma uusi lahendusi, kasutama uut tehnoloogiat ja leidma ka uued võimalused, kuidas selle eest maksta. suur tänu. nüüd viies küsimuste voor. ja esimesena Jens Roode. oh, Hedegaard, ma olen väga kelda ja proua Hedegaard, mul on väga hea meel sind niiviisi nimetada, meil on väga palju kuulamisi olnud siin selle nädala jooksul ja minu meelest eh, see sinu esinemine eh, tegelikult eh, ületab võimaliku tähtede arvu, mida võib anda siis komisjonil on kindlasti sinu abi vaja, meil on olnud äh, kuulamisi väga tugevate isiksustega, nagu härra Oettinger energia vallas, äh, tema filosoofia võib-olla äh, erineb pisut sinu omast, kui ma arvan, et selles me võime päris kindlalt olla, siis on meil ka proua Gwen, kes ütleb, et ta ei kavatse tuumaenergiat ühegi teise valdkonna peale mitte ühtegi eurot ümber suunata ja siis keskkonna komisjon praegu jagab suurel hulgal määral keskkonnatoetusi. kuidas sina kavatsed veenda oma kolleege, et vahendeid, mõju oma valdkondadelt sinu valdkonda ümber suunata, kas sul on selleks mingisugused strateegilised vahendid, kas Barroso on andnud sulle vahendid selleks, et horisontaalset strateegiat rakendada? kõigepealt suur tänu nende lahkete sõnade eest ja jah, ma tean küll, et äh, tuleb äh, võidelda ja seda ka siin. ma ei arva, et see saab olema kerge ülesanne. ma ei arva, et see saab olema kerge, kui ma lähen kolleegi juurde ja ütlen, et äh, kuule, et mis sa arvad, võtame kliima kõigepealt käsile ja siis kolleeg kohe teeb seda, kui tal on kümme-teist prioriteetset küsimust. aga ma arvan, et kogu komisjon, mitte ainult kliimavolinik, vaid kogu komisjon peab viie aasta pärast tõestama, et et meie sõnad äh, ei jäänud ainult sõnadeks, äh, vaid äh, said ümber suunatud tegudesse. ma arvan, et tegelikult on võimalik argumenteerida nii, et isegi need, kes vastutavad näiteks äh, innovatsiooni eest, tööhõive suurendamise eest, äh, tööstuse eest Euroopas, äh, mitte ainult viie aasta pärast, vaid ka kümne ja kahekümne aasta pärast saavad aru, miks sellised algatused on meie kõigi hüvedes. ma kavatsen selle nimel töötada ja loomulikult ma püüan mõista, et neil on ka teisi argumente, mida arvesse võtta ja teisi seisukohti, aga ma töötan selle nimel, et äh, rakendada häid argumente, mis äh, kehtivad ka teistes valdkondades ja, ja mille puhul teise, teiste valdkondade kolleegid ka näevad, et oh, sellest saame kasu ka meie. suur tänu, kas keegi äh, sõltumatute nimel soovib sõna võtta? ei Nemad seega kuulamisel üldse ei osale. seetõttu järgmisena Juudit märkis. proua Hedegaard. Kopenhaagen ei saavutanud seda, mida me kõik teiegi kindlasti ootasime. Te ütlesite, et üks lahendus oleks, et Euroopa peaks rääkima ühel häälel. Te ütlesite seda väga resoluutselt kas võib siis äh, sellest järeldada, et te kavatsete komisjoni, nõukogu ja ka meid veenda äh, selles, et äh, antud küsimuses tuleks jagatud vastutusest liikuda ainult Euroopa vastutuse suunas. minu arvates Lissaboni leping ütleb selgelt, et meil saab olema üks juhtiv läbirääkija niisiis Lissaboni leping juba tegeles selle küsimusega. ma arvan, et selle aruteluga tuleb algust teha kiiresti, võib-olla arutatakse seda juba mitteametlikul keskkonnanõukogul täna ja homme Sevillas. minu arvates oleks väga oluline, et üheteistkümnendal veebruaril arutatakse seda ka ülemkogus ma mõistan, et väga keeruline on mõista, äh, on paika panna, et kes täpselt siis vastutab. aga kodanikud ootavad meilt pärast seda, kui me aastaid oleme tegelenud oma institutsionaalsete probleemidega, ootavad nüüd kodanikud meilt, et Euroopa tegutseks ühtsemalt. mina üritan ka kõvemat häält nõukogus teha, äh, ka komisjonis. Äh, sest äh, tegelikult see, see probleem tekitab muret ka nõukogus päris palju pärast Kopenhaagenit. minul on küsimus, et äh, kes siis pärast kolmekümne esimest lubadusi annavad kas kakskümmend seitse liikmesriiki või Euroopa Liit uh,? Normally it just comes up, I don't know uh,. I think that is still to be selle üle tuleb veel läbi rääkida. seda arutatakse Koreperis, kui ma õigesti mäletan, ka järgmisel nädalal, arutati juba ka sellel nädalal. ja nii palju, kui mina tean, siis liikmesriikide, riikide vahel on siin erimeelsuseid. loogiline oleks, et Euroopa tuleb välja ühe numbriga, nagu näiteks Kyoto puhulgi ja siis erinevad riigid võivad ka oma numbritega välja tulla, kui nad seda soovivad. aga otsus tuleb vastu võtta ennem esimest veebruari. see tähendab ka ennem äh, minu volinikuks saamist oh,. Totally. ma aplodeerisin seetõttu, et ma nõustun teiega täielikult. kas see oli siis ainuke kord, kui te minuga nõustusite? The only one, but I think uh, colleagues uh, tend to agree ja ma olin ainuke, kes aplodeeris, aga ma eeldan, et kolleegidki nõustuvad sellega. järgmisena Janik Jado. proua volinikukandidaat, te mainisite erimeelsusi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. loodetavasti on see sõnum meie suurtele juhtidele Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis. aga kas te kavatsete tegeleda ka erimeelsustega komisjoni sees. Te ei täpsustanud täpselt seda kolmekümne protsendi küsimust, te ütlesite, et Euroopa peab asuma juhtrolli, Jaapan ja teised on juba tegutsema hakanud, aga te justkui ütlesite, et kui teised ei liiguta ennast, ei kavatse ka meie seda teha, et võib-olla ei ole praegu õige aeg läbirääkimisteks ja nii edasi. niisiis, ma ei, ei saanud päris täpselt aru, millised on teie Eh, spetsiifilised eesmärgid. kuidas te kavatsete seda siduda ka energiatõhususe küsimusega? Äh, teie teenistuste sees tund-, tundub see mm, süsinikuga kauplemine olevat pigem selline fetišisugune asi, äh, et ei keskenduta nii palju energiatõhususele mida te arvate siis sellest siduvast kahekümneprotsendilisest eesmärgist? jah, kõigepealt heitmetele ja taastuvenergiale on juba siduvad, siduvad eesmärgid kakskümmend protsenti siis. ja tuleks paika panna ka energiatõhususe kahekümneprotsendiline eesmärk, aga meil ei ole tarvis, et see oleks siduv, sest need kõik asjad äh, on omavahel ju seotud, sest liikmesriigid peavad tegelema ka energiatõhususega, ilma selleta on võimatu teisi eesmärke täita. me teame ju, et seda arutati väga palju kliima- ja energiapaketi puhul ja minu arvates ei oleks mõttekas selle aruteluga uuesti algust teha. tulemus oleks arvatavasti sama. nüüd see kolmkümmend protsenti ma olen väga tugev toetaja sellele, et Euroopa eesmärk oleks kolmkümmend protsenti, aga nagu ma täna juba ütlesin, kui nüüd vaadata tagasi Kopenhaagenile ja et Euroopa ei tulnud välja kolmekümne protsendiga, siis kas te e, ei oleks, e, ei nõustu mitte, et et äh, me peaksime kahekümnelt kolmekümnele protsendile minema selleks, et võib-olla pigistada teistelt partneritelt äh, ka natukene suurem protsent välja. Äh, ma hakkasin rääkima sellest, et võib-olla Euroopa Liidul oleks pidanud olema teistsugune strateegia ennem Kopenhaagenit. ma räägin pigem praegusest olukorrast peale selle poliitiliselt rääkides, võttes arvesse seda, mida ma kuulsin Kopenhaagenis ja, ja Euroopa Keskkonnanõukogus, siis kui see arutelu uuesti algab, võib juhtuda, et me enam ei suuda ka kolmekümnes protsendis kokku leppida. suur tänu, härra Šoplu Polska jest liderem w zakresie ograniczenia emisji. suur tänu. Poola on e, ju liider CO2 e, heitmete osas e, Kyoto protokollist lähtuvalt. me oleme vähendanud oma heitmeid kuue protsendi võrra. ja nüüd me räägime siin kolmekümnest protsendist. ja meie SKT on ka suurenenud, viieteistkümnes riigis ei ole tegelikult kohustusi vähendamise osas täidetud, hoolimata sellest, et nende kohustused olid suuremad. nii et kas see pole mitte silmakirjalikkus, kui me nõuame, et kõik, kui me ei nõua, et kõik nendest vähendamise eeskirja, vähendamise eesmärkidest kinni peaksid, sellepärast, et uutel liikmesriikidel on tänu kommunistliku diktatuuri aastatele teatav mahajäämus ja praeguse poliitika puhul, kas te ei karda, et see viib olukorrale, kus vaesematele riikidele jäävad liiga suured koormad kanda. kas te kavatsete midagi aktiivselt ette võtta, et seda olukorda kuidagi leevendada? Um, I am not sure the translation was so clear, so I am ma ei ole päris kindel, kas äh, tõlge oli piisavalt selge, et ma sajaprotsendiliselt saaksin sellele küsimusele vastata. aga mis puudutab äh, kliima- ja energiapaketti, siis äh, mõned meist oleksid tahtnud näha sajaprotsendilist oksjonisüsteemi, mida kiiremini, seda paremini. mõned meist ei tahtnud seda. ma arvan, et me leidsime kompromissi, mille abil saab uutele liikmesriikidele kompenseerida olukorras äh, nende uut tasuta lubade abil, äh, ma arvan, et see on sobiv vastus teie küsimusele, aga tulevikus, äh, kui me hakkame koostama uusi plaane, siis me peame looma võrdsed tingimused nii et ei tekiks olukorda, et äh, mõned võib-olla ehitaksid oma jõujaama teise äh, liikmesriiki, sellepärast et äh, ühes liikmesriigis saab võib-olla tasuta lubasid, teises aga mitte. Eva Lichtenberger. suur tänu ja Eva Lichtenberger. suur tänu, ma olen siin. proua Hego. kuulates teid, olen ma väga rahul kui te räägite sellest, kui suurt rolli mängib ka transport teie, teie rolli täitmisel. ja see transport tegelikult äh, takistab äh, edusamme ka teistes sektorites äh, sageli. ja transpordi puhul on ka lobi väga tugev, ükskõik millise transpordiliigiga on tegemist, olgu tegemist siis raskeveoskitega või lennutranspordiga ja nad nõuavad äh, muudkui erandeid, äh, näiteks äh, kerosiini lennukikütuse puhul. sellega seoses võib tekkida probleeme ja kus te näete võimalusi strateegiliselt transpordisektori kliimamuutuse vastases võitluses edu saavutada ja võib-olla võiks ju konventsiooni ise reguleerivaid mehhanisme rakendada ka keskkonnapoliitikas, kliimapoliitikas no,. Uh... ma pean tunnistama, et et äh, see konventsioon, mis hõlmab transporti ja iseregulatsiooni, see, sellega ma ei ole väga palju tutvunud, aga äh, lobi osas on teil küll õigus transpordivaldkonnas siis, kui me rääkisime süsinikdioksiidi eesmärkidest, autodele ja piirmääradest autodele, siis äh, ründas me, ründas meid väga tugev lobi. ja ma arvan, et mõnikord tuleb lihtsalt õigeid otsuseid langetada, ma juba näen kirjadest, äh, mis jõuavad äh, minu lauale isegi volinikukandidaadina, et tegemist on tõesti väga suurte äriettevõtetega. ja ma võin juba praegu öelda, et ma alati kuulan, mida inimesed ütlevad, ma kuulan ära kõik head argumendid, aga palju rohkem tunnen ma nende huvi nende lobitegijate jutu vastu, kes, kes esitavad ka alternatiivsed mõtted selle kohta, kuidas nad ise võiksid olukorda parandada. ja tõenäoliselt väikeses Taani kuningriigiski tundma õpitud lobi saab hoopis teise dimensiooni siin ametikohas. jah, väga palju huvitavaid asju on võib-olla, mida võib teistes valdkondades ka rakendada. jah, aga nüüd siis läheme viimase küsimuste vooru juurde ja härra Kalm. suur tänu, härra esimees. kui teid valimikuametisse nimetatakse, siis üks positiivseid asjaolusid on see, et te saate endale autojuhiga auto. kas te kavatsete seda ära kasutada ja millise auto te valite oma eeskirjaks volinikuautoks? jah, volinikukandidaadina äh, ja seistes äh, siin äh, eksamilaua taga kolmetunnisel eksamil, siis mõt-, kõik mõtted autodest ja muudest sellistest asjaoludest olen ma edasi lükanud. energia ja ministrina valisin ma kõige parema, kõige energiasäästlikuma auto, mida turul saada oli ja samas, sama suure auto, et see varuldas minu vajadusi ja minu arust on üsna loomulik, et me nii asjale läheneme ja et me sel moel ka kodanikele tõestame, et me ei, mitte ainult ei räägi asjadest, vaid ka käitume nii, et meie südametunnistus on puhas meie igapäevaelus. ma arvasingi, et te püüate oma küsimusest mööda küsimusest mööda hiilida, kas te kavatsete äh, valida Euroopa sõiduki, äh, hübriidsõiduki, kasutada biokütust kasutava äh, sõiduki? nii et ja, ja Taani ministrina, millise sõiduki valisite te siis? To... nüüd te püüate siin esitada mulle väljakutset, öeldes äh, vihjad, tahtes, et ma siin hakkaksin ühte või teist tootjat mustama. Taani ei tooda mitte ühtegi autot, nii et seetõttu Taani autot ma küll ei kavatse valida. aga ma valin äh, parima võimaliku auto äh, CO2 heitmete vähesuse osas ja ka energiasäästlikkuse osas ja eks siis äh, näis. räägime sellest hiljemgi mul on teile veel üks mõte. komisjoni ja parlamendi vahemaa ei ole eriti pikk, kuidas ollakse jalgrattaga. ma teie esimesel sõidul eh, parlamenti eh, isegi liituksin teiega. Eh, Kopenhaagenis elan ma üheksa kilomeetrit linnast väljaspool ja kui vähegi võimalik, siis sõidan ma tööle jalgrattaga ja taanlased teavad seda kõike mitte ainult sellepärast, et see on kliimasõbralik, vaid ka see aitab oma nii-öelda peamõtetest puhastada nii hommikul kui õhtul. aga ma tean, et Belgias ei ole ja Brüsselis ei ole nii palju jalgrattureid kui kui Kopenhaagenis üheksa kilomeetrit sõidan ma tavaliselt Taanis teiste jalgratturitega koos, aga igal juhul Äh, mu abikaasa kinkis mulle jalgrattakiivri jõuludeks, nii eks võib-olla ta siis äh, nägi ette, mis siin Brüsselis juhtuma hakkab. ma võin teile öelda, et äh, Brüsselis tegelikult jalgrattaga sõitmine ei olegi nii hull, kui võiks arvata ja igal juhul soovitan teil seda proovida. ja siis järgmisena annaksin sõna Buzz Eichhout. jalgrataste juurest Mehhikosse, ütleksin ma teile, sellepärast et ma olen väga nõus sellega, et meil on vaja juriidiliselt siduvad kokkulepped Mehhikos ja ma olen nõus, et Euroopa Liit peaks ka Mehhikos rääkima ühel häälel, aga me peame tegema rohkem, et Euroopa Liit saaks ohjad enda kätte. ja miis kolm, miinus kolmkümmend selle kuu lõpuks ja see, et ei hakka seda läbi suruma, siis see, see, see valmistas mulle pettumuse. aga oma avasõnavõtus ütlesite te ka, et teie põhieesmärgiks on äh, heitmetega kaeb kauplemise süsteemid Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides ühendada, aga Kopenhaagenis selgus, et ainult Ameerika Ühendriikidele keskendumine Euroopa Liidu perspektiivist võib äh, viia tupikseisudeni läbirääkimistes. kuidas te kavatsete äh, tulevikus äh, ÜRO protsessi investeerida riikide puhul nagu just Mehhiko, Brasiilia ja, ja teised, kes tahavad siduvaid kokkuleppeid selle aasta lõpuks? the... mis puudutab selle kuu lõppu, siis ma ütlesin, et ma ei kavatse selle kuu lõpuks äh, lubada äh, ühtegi äh, tulemust, ma ei ole Taani, Taani minister enam, ma ei ole veel volinik ja ma ei saa siin midagi konkreetset lubada ega, ega siin aga, aga samas ma arvan, et kõige tõenäolisem on et, et kakskümmend protsenti tingimusel, et tulevikus liigume kolmekümnele, see on üsna realistlik ja see on märkimisväärselt parem kui see, et et me võib-olla saavutame kakskümmend viis või et võib-olla jääme ainult kahekümne juurde. ka seda on liikmesriigid viimaste läbirääkimiste käigus öelnud, nii palju kui ma tean. ma tean, et mis puutub, ma loodan, et mis puutub Mehhikosse, siis äh, loomulikult me võime kolmkümmend seada eesmärgiks, see on meie eesmärk ja meil on ka kahe kraadi eesmärk, kui Euroopa Liit ei liigu maksimumpiirmäärani kolmekümne protsendini, siis teised ka ei tee seda ja meil peaks ol-, peale, peaksid olema ambitsioonikad eesmärgid pärast kahe, kahe tuhande kahekümnendat aastat, kui meil neid ei ole, siis me ei jää alla kahe kraadi eesmärgi juurde. Kopenhaagenis lepiti kokku, et me jääme alla kahekraadise eesmärgi juurde ja meil on ühine vastutus, et ja need eesmärgid tingivad ka vajaliku käitumise. ja sellest, selles osas tulevad väga huvitavad läbirääkimised, mis puudutab ÜRO protsessi, siis teie hulgaski on neid, kes ütlevad, ah, et see oli tõeline läbikukkumine, see on liiga keeruline, see ÜRO protsess, loobugem sellest pigem. mina arvan, et me ei peaks seda, sellest loobuma. kui me ei suuda veel tulemusi saavutada, mõne aasta pärast, siis äh, on hoopis teine asi, aga me oleme liiga palju tööd kulutanud äh, paindlikkusmehhanismide peale, siis äh, liikmesriikide plaanide peale. Red Plus on juba olemas peaaegu, meil on tehnoloogia raamistik, meil on olemas adaptation raamistik ja kui me lihtsalt loobuksime, siis oleks see liiga suur raha raiskamine. mul ei ole rohkem aega vastata, seetõttu ma loobun, aga ma leian, et on oluline, et Euroopa Liit eh, ei loobuks eh, ÜRO protsessist, sellepärast et see oleks liiga lihtne lahendus. ja seega me loobuksime kõigest sellest, mida me oleme juba saavutanud. ma olen teiega väga nõus ja ma arvan, et me peame ÜRO protsessi järgmisel aastal toetama. aga nüüd, kus me, nüüd, kus me oleme jõudnud selle lubaduste faasi juurde, kuidas me siis saame tagada seda, et siin ei tule mingeid kahekordseid lubadus, lubadusi, kaheseid lubadusi riikide puhul, kas ei peaks olema mitte riikide sisesed lubadused kõige olulisemad? ja Äh, loomulikult äh, selline lähenemine ei oleks hea ja arenguriigid tunnevad selle pärast suurt muret. Nad ütlevad, et äh, kui väga tore, kui teil on paindlikud mehhanismid ja, ja tegelikult kõige odavamad ja kui teie ähm, valite kõige odavamad lahendused ja lõpuks peame meie meie omalt poolt äh, ka tegutsema, siis äh, kui, kui palju see meile maksma läheb, kuidas need asjad kokku sobivad, ma arvan, et äh, selles küsimuses eksperdid peavad leidma hea lahenduse. loomulikult arenguriigid on praegu väga delikaatses olukorras, nad ei taha, et kogu audiitorite armee tuleks koha peale ja hakkaks määrama, mida nad saavad teha ja mida mitte, nii et selline kontrollisüsteem on väga oluline ja, ja väga delikaatne ja kui me suudame kokkuleppeni jõuda Mehhikos, siis äh, see küsimus tuleb lahendada tehniliselt äh, kuni äh, Kyoto lubaduste periood kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõpeb ja, ja me peame uue algatusega alustama. on väga tore, et te toetate ÜRO-d, sellega me oleme nõus, aga sada üheksakümmend kaks riiki peavad ühehäälselt nõus olema ja kas on olemas veel mingi kolmas varuplaan, kui Mehhikos ei õnnestu kokkulepet saavutada? Äh, kui me saame hea kokkuleppe, siis Sudaanil ei ole mingit manööverdamisruumi. Äh, selline kokkulepe on väga ebarealistlik, ütleb härra Lainen. aga eks me näe. Frederik Riis järgmisena aitäh. volinikukandidaat. Äh, see, et ollakse viimaste kõnelejate hulgas, äh, tähendab seda, et kõik asjad on juba ära küsitud, aga sellele vaatamata äh, Teie portfell on uus kom Euroopa Komisjonis ja me oleme väga innukad ja soovime, et te selle ülesandega tegelema hakatakse, minu Taani kolleeg äh, härra Roode on ruumist juba lahkunud, aga mulle on tõesti avaldanud väga positiivset muljet see, mida te siin kaks pool tundi olete kõnelnud. aga Teie portfell on tõesti selline, mis puudutab väga palju teisi valdkondi, kõik äh, siin saalis olijad, kes on olnud keskkonnaministrid äh,, räägivad, et sellise tööga toimetulemine on tõesti väga keeruline. ja ma tahaksingi esitada küsimuse, mis puudutab rohkem teie välissuhteid. Te ei ole eriti palju rääkinud sellest, äh, kuidas te hakkate tegema koostööd näiteks Barack Obama ja äh, teiste äh, inimestega ja kuidas on lugu härra Barrosoga? proua Edekord ütleb, et ma ei saanud päris hästi aru äh, tõlkest äh,. ja proua Riis, võib-olla ma tõesti äh, kiirustasin liialt äh,. Te ütlesite, et USA, Hiina on ka võtnud kohustusi kliimamuutuste vallas. kuidas te kavatsete nendega suhtuda, eriti näiteks ja pidades silmas seda, mida on teinud härra Barroso? proua Hedekord Äh, ma arvan, et ma saan oma töösse tuua oma kogemused, äh, mis mul on olnud erinevate delegatsioonidega olulistest riikidest, näiteks äh, Hiina minister, kes selle valdkonnaga tegeleb, mina, me oleme peaaegu kümme nädalat koos veetnud ma olen temaga tõesti äh, kohtunud väga palju kahe tuhande üheksanda aasta jooksul. nii et ma tunnen neid inimesi, kes selle valdkonnaga tegelevad ning kindlasti kavatsen ma Euroopa Komisjoni esindada nii tugevalt kui võimalik äh, siis äh, sellel Mehhiko kohtumise eelsel perioodil. minu arvates on meie ees väga palju väljakutseid me ei, kas meil oli mingeid konkreetseid probleeme arengumaadega, tegelikult mitte, ma, ma tean küll, kuidas asjad Sudaaniga võivad näida, aga ma arvan, et me oleme teinud väga tihedat koostööd paljude arengumaadega ja võib-olla see on üks valdkond, kus Euroopa Euroopana peaks just äh, tõhustama oma jõupingutusi Aafrika suunal, väikeste saareriikide suunal, äh, nii et, et äh, me saaksime paremini aru, millised on erinevad prioriteedid aitäh. me äh, oleme näinud, et te olete väga hea suhtleja, nägime seda ka Kopenhaagenis, aga lisaks nendele äh, kaunitele sõnadele, tavaliselt inimesed ei ole valmis võtma endale äh, mingeid siduvaid kohustusi. ma tahaksin teilt küsida, kuidas te kavatsete kaasata Äh, kodanikud. kui vaadata praegu majandus- ja sotsiaalkriisi, kuidas te hoolitsete selle eest, et võitlus kliimamuutuste vastu on endiselt Euroopa prioriteetide hulgas? tegemist on väga hea küsimusega, sest et mul ei ole mitte mingisugust kahtlust, et Äh, vaatamata kogu sellele kärale, mis meedias Kopenhaageni tippkohtumise ümber on tehtud, on väga paljud inimesed aru saanud, et kliimamuutused on toimumas Äh, avalik arvamus äh, ja teadlikkus äh, praegu on vägagi erinev sellest, mis ta oli kolm-viis aastat tagasi. minu arvates on võimalik hoolitseda selle eest, et see arvamus jääkski selliseks, sest inimesed on kontekstist teadlikumad või võib-olla majanduskriis on inimestele selgeks teinud, et võib-olla midagi on valesti sellega, kuidas me loodust kasutame, kuidas me ressursse ainult kasutame, nii et võib-olla me peaksime oma käitumist muutma. ma arvan, et see teadlikkus inimeste hulgas on olemas, aga äh, meil, kes me siin Euroopa süsteemis töötame, meie ees seisab üks väga suur ülesanne, nimelt me peame äh, kodanikele, kodanikele seda ka väga selgelt välja ütlema, sellepärast et kui me vaatame statistikat, siis me näeme, et see tõesti on valdkond, kus inimesed ootavad Euroopa Liidult aktiivset tegutsemist, et olukorda muuta. ja siin selles valdkonnas me peamegi oma sõnumit kodanikele palju paremini edastama. aitäh. ja ole, härra Vestlund, vabandust, proua Vestlund järgmisena äh,. ma istun siin mõningate eranditega on kõik see, mis te täna siin ütlesite, väga tore. aga äh, Euroopa kliimavolinik peaks olema keegi, kes äh, lisaks äh, ilusatele sõnadele suudab läbi suruda ka konkreetsed õigusaktid. ma olen pisut mures, et te ei ole selle kohta mingit konkreetset infot andnud, te ei ole öelnud, mida te konkreetselt kavatsete teha, kui teid ametikohale kinnitatakse niisiis, ma kasutan nüüd võimalust siin kuulamise lõpul küsida, et millise konkreetse õigusakti kavatsete te esitada, kui teile see töö, ametikoht antakse? ma ei tea, kas ma tahaksin neid prioriteete just paika panna, aga äh, ma tahaksin öelda, et ma tahan teha kliima- ja transpordipaketi, see ei ole sugugi mitte väike asi ning äh, Äh, see on ka väljenduseks sellele, mida tähendab siis kliima lülitamine kõigisse poliitikatesse. ma olen siin rääkinud ka teadusuuringutest ja finantspaketist. Äh, äh, see kõik on väga keeruline poliitiline töö Äh, väga palju on ka selliseid algatusi, mis tulenevad kliima- ja energiapaketist ja ETS-ist ja meil on siin probleeme ETS-i kuritarvitamisega ja võib-olla mm, selles vallas tulevad ka äh, esimesed konkreetsed algatused, sest need on juba ettevalmistamisel. Äh, sellel aastal me peame vaatama läbi ka autode direktiivi ja vaatama, kas me oleme selles osas jõudnud kuhugi. aga ma pean ütlema, et ärge saage minust valesti aru äh, ega minu pädevusse väga paljud õigusaktid ei kuulugi. Äh, suurem osa minu tööst on teha koostööd teiega, et minugi jõuaksid mõtted, et välja selgitada, kuidas me saame astuda järgmise sammu. see ei ole kerge ülesanne, otse vastupidi, aga äh, need tulemused, mida ma loodan saavutada, see, mida ma suudan läbi suruda, võib-olla ei tähenda tingimata õigusakte, mis tulevad minult, vaid võib-olla hoopis minu kolleegidelt. aitäh selle vastuse eest äh,. on äh, väga kerge kõnelda autodest, eriti kui ollakse pärit riigist, kus autosid ei toodeta Äh, võib-olla see tööstuse aspekt tegelikult on siiski väga oluline ja milliseid konkreetseid meetmeid te tahate oma transpordi ja kliimapaketis äh, näiteks transpordi osas välja tuua? Äh, me ei ole veel teinud seda, mida Euroopa Liit peaks tegema näiteks veoautode valdkonnas, näed, et selles osas tuleb kindlasti üks algatus siis meil on see autode määrus, minu arvates on väga oluline see läbi vaadata oma ministri ajast ma mäletan, kui keerulised need arutelud olid, aga tihtipeale äh, me näeme, et tööstus protesteerib, öelda, et nende nõuete täidmine on väga raske, peaaegu võimatu, aga siis selgub, et kui me asjad tõesti ellu rakendame, siis äh, suudab tööstus reageerida palju kiiremini, kui algul arvati ning äh, palju ambitsioonikamalt ja seetõttu ongi oluline Äh, vaadata, et kas me tollal läksime lihtsalt liiga, äh, ikka piisavalt kaugele, sest praegu tehnoloogia areneb väga-väga kiiresti. ja Peeter Liise nüüd. aitäh. volinikukandidaat Federik Riis ütles, et äh, ei ole hea viimasena sõna saada, aga minu arvates on see just nimelt hea, sellepärast et siis saab teha justkui kokkuvõtteid Te andsite konkreetseid vastuseid, eriti kui te kõnelesite äh, lennundussektori emissioonidest. Äh, kahjuks ei õnnestunud meil selles valdkonnas kokkulepet saavutada ja ma loodan, et teie juhtimisel Äh, me seda siiski saavutame. kui nüüd räägitakse Kopenhaageni tippkohtumisel läbikukkumisest või osalisest läbikukkumisest, siis see tegelikult ei ole teie äh, süü, see on peaministri süü, teie ei saa seda välja öelda, aga mina saan minu küsimus puudutab koostööd parlamendiga. kui oluliseks te peate lepingu artikli kakssada kakskümmend viis ellurakendamist, kui äh, komisjon teeb ettepanekuid, need on õigusloomealased ettepanekud, kas te olete siis valmis äh, avaldama survet oma äh, kolleegidele ja härra Barrosole, et nad toetaksid parlamenti? ja kas te suudaksite ka teha ettepanekuid volinike kolleegiumile tervikuna? härra Liise Te teate täpselt nagu minagi, et on olemas raamkokkulepe, mille üle tuleb pidada uued läbirääkimised enne Äh, seda tuleb teha siis parlamendi, parlamendi presidendiga ja seega ma mingitesse üksikasjadesse praegu laskuda ei saa. ma tugineksin aga oma kogemustele Taani parlamendis ja need kogemused on, et väga tihti on väga oluline teha tihedat koostööd parlamendiga, mitte ainult siis, kui äh, soovite mingit õigusakti läbi suruda, vaid ka enne, kui asjad üldse sellesse staadiumisse jõuavad. nii et, et juhul, kui ma saan kliimameetmete volinikuks, siis ma sooviksin sooviksin teha väga tihedat koostööd teiega. Äh, sooviksin seda teha ka üsna mitteametlikul viisil, see võiks tihtipeale toimuda kas või ümarlaua vormis, kus on erinevate äh, äh, organisatsioonide esindajad, samuti parlamendisaadikud tihtipeale sellisel juhul tulemused on palju paremad ja ma olen igati avatud parlamendi poolt tulevatele ettepanekutele Äh, ma ei tea täpselt, milline saab olema see tööjaotus parlamendi ja komisjoni vahel, ma pean sellest tööjaotusest nagu loomulikult kinni pidama, aga ma olen avatud konstruktiivsetele ava ideedele juba äh, meie tegevuse väga varases etapis. aitäh! Äh, see tõesti oli teiepoolne lubadus, aga nüüd on mul ka üks konkreetsem küsimus, institutsioonide vaheline kokkulepe on selline, mille üle peab läbirääkimisi Barroso, aga volinike kandidaatide ja Barroso vahel on käimas kõnelused ja ma tahaksin teid julgustada arvestama seda, et me osutame sellisele asjale väga suurt tähelepanu ja tahaksin küsida, et kas teie voliniku kandidaadina mitteametlikult jagate seda seisukohta, et tavaliselt parlament teeb ettepaneku pärast vastavaid menetlusi ja sellest ettepanekust peetakse lugu ja, ja kui ei, siis peavad olema selleks väga head põhjused. Äh, just nimelt nii ongi, ütleb volinikukandidaat. ettepaneku tagasilükkamiseks peavad olema väga head põhjused ja ma arvan, et nüüd pärast Lissaboni lepingut on nõukogu ja Euroopa Parlament võrdsel alusel väga suures osas äh, valdkondades ja seetõttu me peamegi leidma uut viisi, kuidas me kõik sellest olukorrast kasu saame, peame tehe, tegema tihedat koostööd ja ma arvan, et kogu Euroopa projektile tuleks kasuks see, kui me oleksime nähtavamad, kui me tõesti teeme neid asju, mis inimestele huvi pakuvad, muret valmistavad ja see on ka põhjus, miks me peame tihedat koostööd tegema, sellepärast et teie olete ju Euroopa kodanike esindajad. Liebe Kolleginnen und Kollegen kallid kolleegid, me oleme nüüd jõudnud oma küsimuste voorude lõppu. tahaksin tänada kõiki Keskkonna, Tööstus- ja Transpordikomisjoni liikmeid, kes esitasid küsimusi ja loomulikult tahaksin täna ka proua Hökordi tema vastuste eest. sissejuhatuses te ütlesite, et kliimakaitse peab olema ka natukene lõbus me oleme siin vaadanud seda ehm, energiat, entusiasmi, millega ehm, tuhanded inimesed pühenduvad sellele teemale. ja ehm, tõepoolest teie, teie tegevus leiab väga laialdast vastukaja meie kodanike hulgas ja ka teiste hulgas. ma arvan, et see tänane kuulamine on olnud päris lõbus. see on olnud väga kasulik, väga väärtuslik. me äh, käsitlesime väga paljusid teemasid ja mul isegi ei olnud vaja seda kellukest helistada või haamrit kasutada. Äh, äh, tegelikult meil on ka juba kolmas kuulamine siin komisjonis, nii et, et võib-olla me oleme varasematest ka midagi õppinud ja äh, mul on ka väga hea meel, et äh, kõik kolleegid ei ole päriselt oma kõneaega ära kasutanud. Äh, proua Hedekat, ma tean, et te peate inimesi suutma veenda, teil on vaja tugevat selgroogu, et oma ülesannetega toime tulla, aga minu ülesanne või minu mulje on küll see, et te olete igati oma ülesannete kõrgusel Äh, keskkonna- ja energiaministrite äh, mitteametlik kohtumine peaks peatselt aset leidma, me võime seal, võib-olla kohtume seal, aga on üks väga oluline asi, mida me peame silmas pidama, on see, et äh, me ei saavutanud seda, seda, mida me ei saanud, saavutanud Kopenhaagenis, me peame hoolitsema selle eest, et kolmekümne esimeseks jaanuariks ÜRO liikmed tõesti kaaluvad ettepanekuid ja ei piisa enam sellest, kui me räägime sellest kahe kraadi stsenaariumist, vaid juba kolme kuni viie kraadi stsenaariumist, nii et, et meie ees seisab tohutu suur töö, me peame tegema rohkem ja mitte vähem. ja kui me tahame olla edukad, kui Euroopa Liit tahab olla edukad, äh, siis me kinnitame teid äh, voliniku ametikohale ja me ootame tõesti ambitsioonikat ja viljakat koostööd. ja nüüd annaksin teile siis lõppsõnaks võimaluse. Um, suur tänu, härra esimees suur tänu ka väga paljude heade küsimuste ja konstruktiivse õhkkonna eest. tuleb tunnistada, et see on kõige pikem suuline eksam, milles ma olen osalenud. aga see oli hea ettevalmistus loodetavasti minu tulevaseks tööks. ma kõnelen lühidalt, sest me oleme juba arutanud paljusid asju täna. aga ma kinnitan teile veel kord, ma usun, et kliimamuutus on meie põlvkonna kõige suurem väljakutse. jah, meil on olnud täna hommikulgi siin mitmeid probleeme. Äh, kliimamuutuse vastane võitlus ei ole lihtne ega odav. meil on probleeme eesmärkide, standardite, äh, süsinikulekete ja paljude teiste asjadega. aga tõsiasi on see, et mida kauem maailm viivitab, seda kallim on tegutsemine, seda suurem on kliimamuutuse väljakutse ja seda tõsisema, tõsisemaid muutusi toob kliimamuutus meie ja meie laste ellu. kiiret lahendust ei ole, aga inimesed, inimesed on äh, innovatiivsed, nad on alati suutnud leida uusi lahendusi ja see võimaldab meil ka kliimamuutuse probleem lahendada. regioon, kes järgmise viie aasta jooksul tegutseb kõige äh, tõhusamalt, saab ka kõige rohkem kasu nii poliitiliselt kui majanduslikult moraalselt on meil kohus äh, tegutseda, aga me saa-, saaksime sellest ka majanduslikku kasu. Euroopa Liit on olnud juhtrollis, me peaksime sinna ka jääma. ma ütlesin ka, et energias äh, sõltumatusest ja energiatõhususest on võimalik palju võita ja seetõttu arvan, loodan ma, et me leiame lahendused, mis töötavad mitmes valdkonnas korraga. kliima, äh, energia tarnekindluse ja töökohtade loomise rindel. seetõttu peame me kaasama ka ülejäänud maailma. Kopenhaagenis astuti juba paar olulist sammu, aga nagu täna hommikul juba öeldud, on minna veel pikk tee. nagu ma juba ütlesin, ei tohiks me hüljata ka ÜRO-d, see oleks li liiga lihtne me peame jõudma ikkagi ka rahvusvahelise kokkuleppeni. seetõttu peame me avaldama survet jätkuvalt, peame öö, äh, teavitama oma kodanikke ja üks parim viis selleks on välja tuua kõige paremad näited äh, selle kohta, et äh, kliimavastane võitlus võib olla ka majanduslikult kasulik. seetõttu on meie roll kriitilise tähtsusega. järgmised viis aastat saavad olema väga tähtsad ning loodetavasti saan ma teiega koostööd teha, äh, viimaks läbi need muutused, mida äh, Euroopa, maailm ja meie kodanikud väärivad. loodetavasti kliimavolinikuna äh, suudan, suudan ma teiega koostööd teha järgmise viie aasta jooksul. Previga, thank you for this message and uh, your vision the.... suur tänu äh,, proua volinikukandidaat, kohtumine on lõppenud ja koordinaatorid kohtuvad kell pool kolm hinnangu andmiseks.